Uh, me peame kontrollima, kas hääletusaparaadid töötavad, nii et, et palun pange oma kaardid sisse ja hääletus on alatnud, alanud ja me hääletame. Sorry? Close? No, we no. have to wait. Can everybody vote because kas kõik saaksid hääletada? We see that not everybody näha on, nad kõik ei hääleta. Still three cards. kolm kaarti on veel sees, aga omanikud pole hääletanud uh,. It's your risk. Two, two people didn't vote now, but I assume they, they.... ma oletan, et hääletusaparaadid kõikidel nüüd töötavad, jah? alustame siis hääletust. punkt kaheksa meie päevakorras Äh, härra Teixeira raport ja alustame kompromissiga üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme koos suulise muudatusega, kas keegi on suulise muudatuse vastu, ei ole, siis hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend, kes on poolt, vastu,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 erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd elektrooniliselt kogu arvamuse eelnõu hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend viis poolthäält ja üks erapooletu. nüüd ühe, üheksas päevakorrapunkt, Anna Miranda arvamus, väiksemahuline ja rannalähedane kalapüük ning ühise kalanduspoliitika reform. alustame hääletust, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus koos suulise muudatusega, kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei ole, siis hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, kes on poolt,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 vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja hääletame kogu arvamuse eelnõu elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend viis poolt, üks erapooletu vastu võetud, õnnitlused raportöörile. tegemist on teie esimese raporti hääletusega, jah? nüüd härra Vlasaki raport Euroopasse investeerimise atraktiivsus. ma võtsin sõna, kuna see on esimene minu raport, mida parlamendis hääletati ja mul on väga hea meel, et see vastu võeti ja äh, väga hea meel, et ka kompromissid läbi läksid. niisiis, kümnes päevakorrapunkt, Vlassaki raport Euroopasse investeerimise atraktiivsus. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist nüüd. muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite. kontrollime siis muudatust kaheksateist, hääletus on alanud. jah, lihtsalt niisama lõbu pärast kontrollime, kuigi selgelt lükati tagasi me hääletame natuke liiga kiiresti. jah, selgelt tagasi lükatud. muudatus üheksateist, kes on poolt? vastu? siin ei ole tulemus selge, nii et me peame kontrollima. üheksateist, hääletus on alanud. muudatus üheksateist. Now we vote nineteen. üheksateist on praegu hääletusel. kaheksateist lükati tagasi ja nüüd hääletame üheksateist. hääletus on lõppenud. vastu võetud kahe häälte, kahe häälega. kakskümmend, kes on poolt, vastu kolleegid, kontrollime jällegi, ei ole selge, kakskümmend elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kuusteist vastu, see on vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, vastu võetud. umbes sama seisuga ilmselt. kakskümmend neli muudatus kakskümmend neli, kes on poolt? kakskümmend neli, kes on poolt? nii, kes on poolt, vastu, kontrollime. kakskümmend neli elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. Eh? One by one, okay. Yeah. Unless this or this is approved mm. -hmm. So it's rejected the first? So it's rejected. tagasi lükatud, kakskümmend neli on tagasi lükanud, kakskümmend kuus nüüd, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime kahtekümmend kahte. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks vastu kaheksateist poolt, seega tagasi lükatud. kakskümmend kolm nüüd, kes on poolt? vastu. kontrollime jällegi, kakskümmend kolm hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud mulle tundub, et tagasi lükatud, aga me kontrollime. niisiis kakskümmend kaheksa elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolme häälega. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda ka, kolmkümmend üks hääletus on alanud. Teie seisukohad pole kunagi nii palju lahknenud saali see osa hääletab kogu aeg vastu, see on tagasi lükatud siis jällegi kolme häälega. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, jällegi peame kontrollima. kakskümmend üheksa hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud nüüd kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime ka kolmekümmend viit. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kompromiss kolm, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nii nelikümmend kolm, kes on poolt? nelikümmend kolm, kes on poolt, palun andke märku. vastu? erapooletud? kontrollime. nelikümmend kolm elektrooniline kontroll, sest isegi Rahvapartei ei hääleta ühtselt. no siis sa jäid käe tõstmisega hiljaks lihtsalt. ei, mitte sina, vaid see, kes sinu kõrval on. nii, me oleme lõpetanud hääletuse nüüd kakskümmend kaks seitsmeteistkümne vastu, nii et vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda ka. nelikümmend neli, hääletus on alanud. üks inimene peab veel hääletama. aga vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, kontrollime viitkümmend nelja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, selgelt vastu võetud, viiskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis, elektrooniline kontroll viiskümmend viis. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend üheksateistkümne vastu, kakskümmend, viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu. kontrollime, viiskümmend kuus elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt? vastu. kontrollime viitkümmend seitset hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kahe häälega. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, kontrollime viitkümmend üheksat hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd äh, arvamuse eelnõu elektrooniliselt, hääletus on alanud. üks inimene ei ole veel hääletanud, aga hääletus on nüüd lõppenud vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, neli vastu, kaks erapooletut. sellega on hääletus lõppenud ja nüüd läheneme Viktor Postinjaru raporti juurde, kas komisjon on ka kohal? ma tahtsin, et komisjon lõpetaks oma märkused ja siis saaksid raportöörid sõna. vaadake, ega komisjoni esindajad väljas ei oota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 Äh, kui me alustame mõne muu punktiga, siis komisjon peab jällegi ootama, et äh, kas me äkki ootaksime viis minutit või? ja me loomulikult tekitame väga suure segaduse, kui me hakkame siin punkte segama. kui tahate, ootame lihtsalt viis minutit. Lambert ja Constanze otsustavad siin. kas te tahate viis minutit oodata?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 one minute late or two minutes late? No, no, one minute. One minute. <laughs> uh, dear, dear Nicolas, dear director, we just give you ten seconds to take out your paper. lugupeetud direktor, anname teile kümme sekundit, et saaksite oma paberid välja võtta ja jätkame nii, nagu varem kokku leppisime ja räägime üldsätetest fondide puhul ja siis äh, lähme edasi Viktor Postinaaru küsimustega, enne kui oleme raportööri ka ära kuulanud nii et äh, jätkame siis. suur tänu, lugupeetud juhataja. Ähm, jäid veel mõned küsimused kommenteerimata ja neile tahaksin ka oma po-, omalt poolt äh, mõned kommentaarid lisada meie üld, ühissätete osas äh, täna hommikul ja kõigepealt siis see artikkel kakskümmend ja reservi küsimus, komisjon tunneb siinkohal muret, et kui me kustutame kogu selle artikkel kahekümne oma tervikus, siis äh, kaob ka, viskame, heidame ka lapse pesuveega välja, nagu on kombeks öelda. sellepärast, et me ei kustuta sellisel juhul mitte äh, ainult reservi ennast, vaid ka peatamise ja korrigeerimisega seotud sätted, juhul kui äh, vahe-eesmärke ja verstaposte pole saavutatud ja sellisel tulemusel kogu see raamistik kaotab oma tõhususe ja see saavutuse, soorituse raamistik on äh, üks põhielemente, mis meie ettepanekus peaks tulemuslikkust esile kutsuma. ja me usume ise, et see sooritusreserv oleks mittebürokraatlik mehhanism, see aitaks meil äh, luua raamistiku, mis tõesti tulemis, tulemusi saavutab, aga ka teised sätted sellega seoses on olulised mis puudutab makromajanduslikke tingimusi, siis see, et sellest teemast oleme rääkinud juba korduvalt teie komisjonis. Euroopa Komisjoni seisukoht on selline, et kui me tahame, et me oma poliitikas pööraksime põhitähelepanu majanduskasvule ja majanduse arengule, kui see oleks meie poliitilise tegevuse peamine eesmärk siis ei saa me eirata selle eesmärgi seostatust majandusliku juhtimisega üldisemalt ja seetõttu makromajanduslikud tingimused on äärmiselt oluline element kogu komisjoni ettepanekus. ja selles kontekstis võib-olla väärib ka rõhutamist see, et proportsionaalsuse element, mida siin ka mainiti, on üks osa sellest mehhanismist, tegemist on mehhanismiga, mis ei peaks mõjutama võrdselt kõiki liikmesriike ja liikmesriikide osasid. meil, me saame tagada seda, et selle mehhanismi rakendamise tagajärjed ei ole soovimatud ja lõpetuseks ühine strateegiline raamistik. ühise strateegilise raamistiku puhul on komisjon teinud oma ettepaneku vastavalt meie varasematele lubadustele. meie töödokumendis on välja toodud need elemendid, mis peaksid olema delegeeritud õigusaktides sees ja siin ei pea ma silmas mitte ainult rahaliste vahendite integreeritud kasutamist, vaid ka seda, kuidas need viis fondi äh, erinevate poliitikavaldkondadega on kooskõlastatud, Horisont kaks tuhat kakskümmend, aga ka teised äh, poliitikavaldkonnad sealhulgas. samuti äh, juhtnöörid, mis puudutavad temaatilisi investeeringuid ja territoriaalseid vajadusi ja nendevahelisi sidemeid. personali töödokument kirjeldab üksikasjalikult, kuidas kooskõlastamist saavutada. lõpetuseks luuakse ülevaade sellest, kui millised on seosed Euroopa poolaastaga, Euroopa majanduspoolaastaga. see dokument, nagu härra Obret ütles ei ole õiguslik dokument, õigusakt, see ei pidanudki olema õigusakt, see pidi olema selgitav dokument, mis kirjeldab meie lähenemist. komisjonil ei ole olnud praegu võimalust seda dokumenti teie komisjonile tutvustada, me oleme seda tutvustanud nõukogu töörühmas, oleme saanud ka liikmesriikidelt nende tagasiside selle ist-, sisu kohta ja meil oleks väga hea meel, kui saaksime tutvustada seda ka teie regionaalasjade, regionaalarengu komisjonis äh, ja meil oleks väga hea meel ka teie tagasiside üle. sellepärast, et meie ülesandeks on ennekõike selle dokumendi sisu ja pärast siis vaatame, kuidas me seda menetluslikult saavutame meie eesmärgiks, meie seisukoht on selline, et kui me oleme saanud kahe institutsiooni tagasiside, siis sellele järgneb komisjoni mõtted, etapp, kus me viime sisse vajalikud kohandused. kuid komisjon põhimõtteliselt jääb oma algse ettepaneku juurde, kuid meile meeldiks, kui me saaksime edasises töös vältida seda ohtu, et programmide praktiline elluviimine satub äh, ohtu äh, ja jõuab äh, institutsioonide vahelise koostöö tupikseisu. see jällegi omakorda seaks ohtu meie ühised eesmärgid üldisemalt lõpetuseks veel proua Kreeli kommentaaridele vastuseks mm, komisjoniga koostöö kohta tulevikus ütleksin, et võin teile kinnitada, et komisjon kavatseb raportööride tööd nagu ka Regionaalarengu Komisjoni tööd toetada ja osaleda teie töös konstruktiivse partnerina. me usume, et meie eesmärgid on ühised, me tahaksime õigus seadusandlikke tekste, kus kajastuksid meie peamised äh, eesmärgid, kuid kus äh, oleks toodud ka õige raamistik meie investeeringute ja eesmärkide optimaalseks kasutamiseks. ja loomulikult on kõik küsimusi, üksikasju, kus meie arvamused on erinevad ja kus komisjon soovib oma seisukohtade juurde kindlaks jääda, kuid äh, põhimõtteliselt leiame me, et meie konstruktiivsed sidemed äh, Äh, siiamaani on näidanud, et meie lahkhelid äh, piirduvad ainult mõningate üksikute küsimustega. suur tänu! ja kui ma õigesti aru sain, siis äh, ka raportöör suudaks vastata teie kommentaaridele. Lambert, Nistelrooy. jah äh,, lahkhelid on, äh, piirduvad vaid üksikute elementidega, ütles äh, komisjoni esindaja, äh, aga peab ütlema, et meie institutsiooniline arhitektuur üha laieneb ja integreeritud Euroopa lähenemine, Euroopa, üle-euroopaline ulatus ja nii edasi ja nii edasi, kõik need elemendid on üks osa meie süsteemist erinevate fondide puhul ja üldiselt komisjoni ja e-, ettepanek on meile meeltmööda äh, üldjoontes ja meil on vaja komisjoni, kui me asume nõukoguga läbirääkimisi pidama, me teame, milline on komisjoni positsioon, aga nõukoguga on asjad ähmasemad. kõik kolleegid kasutasid täna võimalust ning tutvusid meie poolt esitatud muudatusettepanekutega toimus arutelu äh, ja nüüd esitatakse teine muudatusettepanekute pakett. Äh, mingisuguseid suuri üllatusi nende muudatusettepanekutega ei tule, kuid äh, mõningad üksikud elemendid väärivad siiski esiletõstmist. kõigepealt finantsküsimus. mõned kolleegid, härra Kott-Kodmanis juhtis samuti sellele tähelepanu me ei ole siin rääkinud konkreetsetest arvudest ja üldiselt võib öelda, et Euroopa Parlament on seisukohal, et me peaksime äh, püüdma vältida praegusel hetkel konkreetsete arvude väljatoomist, kuid järgmistes muudatus, järgmise muudatusettepanekute paketi raames püüame äh, täpsemalt äh, määrasid kajastada, viidata konkreetsetele äh, alusraportööridele, ehkki siin räägitakse, et me peaksime XXX äh, või XXX äh, põhimõttest lähtuma, ehk siis jätma arvude kohale tühikud. härra Kodmanis, ma eeldan, et tema saadab nagu ta ütles, kõik oma arvutused kolleegidele, see on väga oluline, me tahame vaadata, kas Euroopa Komisjoni ettepanek on tasakaalustatud ja eks me võime sellest hiljem rääkida. meil võivad ka oma äh, ah, seisukohad loomulikult olla ülemmäärade kehtestamise küsimuses. ja sellest hakkame rääkima ka kindlasti mitmeaastase finantsraamistiku äh, aruteludes nii et see on oluline ka meie tulevaseks tööks, töö seisukohast teistes valdkondades. ja nüüd, kui me siis pöördume tagasi selle CSF-i juurde, ehk siis meie ühise strateegilise raamistiku juurde, siis äh, siin kolleegid ütlesid, et nad on kahtleval seisukohal, aga ma loodan, et te olete, olete siiski avatud uutele mõtetele me oleme püüdnud õiguslikult teksti näol uus, seda uut põhimõtet kajastada lisa näol ja ma arvan, et toetagem seda praegu ja eks siis räägime hiljem ma saan aru, et komisjon kavatseb nende asjadele järele mõelda Äh, väga tore ja võib-olla komisjon siis esitab veel mingisuguseid uusi mõtteid. parlamendi seisukoht aga on selles küsimuses üsna selge. mingisugust tupikseisu tekkida ei saa, sellepärast et äh, me oleme kogu aeg olnud ühel teisu-, seisukohal olnud. mis puudutab partnerlussuhteid, siis meie püüdsime kohalike ja piirkondlike ametivõimude positsiooni tugevdada, mainides neid enne partnerlussuhte väljatoomist. võib-olla me peame siis teksti veel läbi vaatama ja oma sõnastuse veel üle vaatama, nagu proua Schröter ütles. kohalik tasand jääb välja, see ei tohiks kunagi nii olla, võib-olla te hiljem seletate meile, kust see arusaamatus tekkis. siis veel mõned asjaolud. tegevusjuhis tegevusjuhis äh, on laiali saadetud, ma ei ole sellega veel tutvunud, aga kindlasti see aitab meil oma seisukohti paremini lihvida. siis konkreetsed eeskirjad, Jan Olbrecht soovis selliseid eeskirju, jah, kõikide fondide puhul neid ei ole, aga võib-olla me peaksime siis lihtsalt kirja panema, et äh, siis seal, kus on asjakohane. siis veel on valdkondi, kus me peame põhjalikult järele mõtlema, mida komisjoni tekst tähendab, artikkel kolmkümmend kaheksa lõige üks näiteks, äh, siin äh, räägitakse eesmärgist kui sellisest, sõna aim Äh, temaatiline spetsiifiline äh, eesmärk, thematic specific objective sobiks paremini siin, sellepärast et ähm, see on paremas kooskõlas selle dokumendi üldise keelekasutusega. meie vaatame, milline on selle dok-, selle lähenemise lisandväärtus ühise strateegilise raamistiku puhul me kavatseme seda kasutada ainult siis, kui see on selguse seisukohast kasulik. suur tänu kolleegidele nende panuste eest, me töötame selle teksti kallal järgnevate päevadega jooksul ning püüame seda täiendada erinevate muudatusettepanekute abil. ja meil on veel meie, me eeldame, et meie koostöö saab olema positiivne ja raportöörid, variraportööridega hääletada jõuame ehk enne suve, parlamendi seisukohad praegu, kui kõik räägivad nõukogu kohtumistest, millega seoses on kahtlusi äh, ja probleeme, siis parlamendi puhul nii ei ole, Konstantsa. Äh, täna hommikul esinesid suurepäraselt, võib-olla siis nüüd teed sedasama? jah, tõesti, minu poolt paar kommentaari. ja kõigepealt siin räägiti operatiivse programmi alustamist, alustamisest pärast partnerluslepingu sõlmimist, pärast kolme kuud, kolme kuu pärast ja see ei tähenda seda, me olime mõelnud, et kuni kolm kuud hiljem, kui on partnerlus leping on sõlmitud, operatiivse programmi välja töötamist võib alustada kohe, aga kui on mingisuguseid raskusi, siis võib töötada selle kallal kolm kuud ja see paindlikkus oleks minu meelest päris kasulik. siis veel proua Manescu. Teil oli siin probleeme sõnastusega you have to, uh, you shall. Uh, uh, me ei tohi kasutada selliseid sõnast-, sõnasid have to või must õiguslikus keelekasutuses inglise keeles Äh, kasutatakse sõna shall, äh, lihtsalt nii see on, äh, aga see sisuliselt tähendab ikkagi kohustust. ja ajakavaga seotud küsimus, regioonide toetus nagu te teate, praegu lähtume kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande üheksandast aastast ja kui me järgmise oleme töötanud kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande üheksa aastani ja kui me ei saa valmis, siis see piirkond pikeneb veelgi või see tähtaeg pikeneb veelgi. aga me lähtume nendest andmetest, mis meil lihtsalt on Janni küsimus konkreetsete eeskirjade kohta, Lambert juba puudutas seda küsimust. meie ei ole täpselt neid eesmärke pa täp-, paika pannud. artikkel kaheksakümmend seitse, lõige kaks, B, alapunkt B ja Taane I, I viitab konkreetsetele eeskirjadele ja sellepärast me oleme öelnud, et meil ei peaks olema mitte temaatilised eesmärgid, mitte ainult temaatilised eesmärgid, vaid ka spetsiifilised konkreetsed eesmärgid. Äh, et see oli siis, selline oli meie loogika. siis äh, küsimus, mis puudutas äh, tingimusi ja toimivate linnapiirkondade näitajaid ja ERTF-i puhul äh, me rääkisime sellest Janniga, tema ettepanek oli, et meil oleks äh, nende funktsionaalsete piirkondade ja nende tingimuste nimekiri, et liikmesriigid saaksid äh, täpselt määratleda, millise piirkonnaga on tegemist, tegemist võib olla suurlinnaga linnaga lihtsalt äh, või äh, piirkonnaga linna ümber, linnaosaga, aga igal juhul äh, peaksid olema mingisugused kriteeriumid, millest lähtuvalt selliseid piirkondi määratleda. ja Janni raport on selles osas väga kasulik. ma arvan, et nüüd olengi juba vastanud peamiselt nendele küsimustele, mida esitati täna hommikul, aga mulle jäi mulje, et täna hommikusest arutelust oli meile raportööridena tõesti kasu. meil on juba mingi ettekujutus nendest muudatusettepanekutest, mida kavatseme esitada enne kaheksandat maid ja mul on mulje, et need küsimused, mille te tõstatasite täna meie komisjonis, Äh, juba kajastuvad meie järgmistes muudatusettepanekutes, meil on hea äh, tööhoog sees ja me oleme õigel teel ning äh, meil õnnestub tõenäoliselt saavutada suure enamuse toetus meie komisjonis, sajaprotsendilist toetust on alati või, on võimatu saavutada, aga meil on oma strateegia, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat järgnevatel aastatel jätkata ja tõenäoliselt on meil ka enamuse toetus. suur tänu komisjonile, komisjonile, kes on olnud väga avatud äh, ja me saame ka omavahel pärast mõtteid vahetada Teie lähenemine on olnud väga äh, kasulik meile ja ka see tegevusjuhend äh, on samuti abiks, aga me saime selle meili alles täna hommikul. Äh, lugesin seda pealiskaudselt, aga, aga ootan juba huviga võimalust sellega lähemalt tutvuda. suur tänu! ja lõpetame sellega päevakorras punkti neli ja lähme edasi punktiga üksteist. Fund ja Viktor Postinaro ning Ühtekuuluvusfond, kallid kolleegid, proua esimees, meil on siiamaani esitletud ainult äh, inglisekeelne versioon sellest raportist. selles raportis on äh, väga pikad arutelud äh, komisjoni, parlamendi, nõukogu vahel, mina raportöörina pidasin äh, aru variraportööridega kõikidest poliitilistest äh, äh, fraktsioonidest, peale selle kohtusime vabaühenduste ja valitsuste esindajatega, välja arvatud Rumeenia valitsuse esindajaga äh,, ettevõtete esindajatega, nii et äh, see sisu siin peegeldab nii palju kui võimalik äh, meie praeguste arutelude seisu nagu te näete, siin on kaks suurt muudatusettepanekut minu raportis, mis puudutavad kõigepealt Ühtekuuluvusfondi toetust nendele projektidele, mis on suunatud energiatõhususe parandamiseks ja alternatiivsete energiaallikate kasutamiseks elamute puhul ja kõrge tõhususega äh, projektide jaoks äh, soojendamise ja mahajahutamise puhul ja siis on äh, eraldi artiklis kolm toodud välja investeerimisprioriteedid. siin räägitakse energiatõhususest äh, elamute puhul, nende abikõlbulikkusest äh, ühtekuuluvusfondi vahendite jaoks, see on kõige tõhusam viis energiatõhusust tõsta ja saavutada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke Euroopa Komisjonilt ja teistelt allikatelt oleme me kuulnud, et Euroopa Liit on väga kaugel oma kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisest energiatõhususe valdkonnas. kui me jätkame nii nagu praegu, siis ei ole meil võimalik saavutada rohkem kui kümme protsenti aga kui me tõstame energiatõhusust, siis on meil võimalik saavutada vähemalt kakskümmend protsenti. see on ka panus meie Euroopa majanduse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks ja meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid ei ole tegelikult ainult põhjus, miks neid projekte toetada. peame mõtlema ka selle peale, et see oleks ka suureks stiimuliks äh, keskkonnasäästliku majanduse ja töökohtade loomiseks ja VKE-de toetamiseks. ja me peaksime mõtlema ka CO2 heitmete vähendamisele, mis on ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgiks. ja see, tuleb mõelda ka selle peale, palju Euroopa kodanikud võivad kokku hoida, sest nad näevad, et nende elektriarved muutuvad väiksemaks sellel ajal, kui me teame, et elektriarved on väga kõrged väga paljudes liikmesriikides. ja see on samamoodi ka meie energiavarustuskindluse tagamiseks liikmesriikides. peame mõtlema ka selle peale, et ehitussektoris äh, kasutatakse ära nelikümmend protsenti Euroopa Liidu äh, energiatarbimisest ja kolmkümmend kuus protsenti CO2 heitmetest tuleb samast sektorist, siis on need programmid väga tähtsad. sünergiad äh, RDF-i ja Ühtekuuluvusfondi vahel on väga tähtsad, tagamaks äh, ehitussektori toetamist ja need fondid võivad mängida väga tähtsat rolli ka teatud piirkondades, arvestades äh, ka seda, et meil on ERFD jaoks ka eraldi abikõlbulisuse tingimused. peale selle tuleks kaasata veel ka kõrge tõhususega äh, kütmine ja jahutamine, me võime siin rääkida Äh, erinevatest äh, kaugküttesüsteemidest, kuid äh, Austrias ja Saksamaal on need projektid juba käiku lastud ja tegemist on viimase põlvkonna süsteemidega, kus on võimalik fossiilsetest kütustest toodetud energiat muuta alternatiivseks energiaks ja see peaks olema meie tulevik ja niimoodi me võime kasutada ka siis äh, neid erinevaid võimalusi oma territooriumil selleks, et tulevikku paremaks muuta. tegemist on esimeste jõujaamadega, mis on kõige tõhusamad just sellepärast, et, et äh, kasutatakse vähe kütet, CO2 heitmete määr on madalam ja kasu ka äh, nii kogukondadele kui ka elamusektorile on suur ja seda süsteemi toetatakse praegu ERFD ja Ühtekuuluvusfondi kaudu ja need on väga tähtsad äh, liikmesriikide jaoks väga tähtis on, et Ühtekuuluvuse fondist tuleb ka toetus mitte ainult sellepärast, et nad on laialt levinud, vaid ka sellepärast, et on võimalik ka äh, saastet vähendada ja vähendada äh, leibkondade elektriarveid. mõelge ka selle peale, et väga paljudes riikides inimesed suurtelt kollektiivsetelt süsteemidelt läksid üle äh, individuaalsetele süsteemidele, mis on kallimad, mis tarbivad rohkem energiat ja mis toodavad rohkem CO2 heitmeid ja tegelikult ei ole sellest mitte mingit tulu ei liikmesriikide ega kogukondade jaoks ja niimoodi on väga raske ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke saavutada. investeeringud äh, nendes valdkondades tuleks toetada ja ma räägin siin kõrge tõhususega plaanidest, sellega on võimalik endaga kaasa tuua tõhusamaid ja vähem saastavaid tehnoloogiaid ja on võimalik kasutada alternatiivseid energiaallikaid ja seega on võimalik saavutada ka energiavarustust kindlust ning aidata kodanikel vähendada elektrikulusid on kaks te-, eh, lisaelementi, millega peaks arvestama. esiteks, tegemist on panusega Ühtekuuluvusfondi kaudu linna piirkondade arenguks. ma tean, et väga paljud minu kallid kolleegid peavad eh, lindade arengut eh, kaasajastamise ühe kõige, üheks kõige tähtsamaks teguriks. ja tõesti, tegemist on silmnähtava panusega, tõhusa panusega ja teiseks, niimoodi on võimalus äh, saavutada ka väga palju erinevaid eesmärke, kui me arvestame seda panust, mis tuleb Ühtekuuluvusfondist. ja lõpetuseks, kui me räägime sellisest integreeritust lähenemisest, siis tootja, transpordi äh, selle energia transporti ja kaugkütte puhul ja selle lõpptoote kasutaja saavad kõik majanduslikku kasu. teised liikmed. ja see muudatusettepanek, mida ma siin praegu kirjeldan, on tegelikult minu tähtsa töö alguseks. ma pidasin komisjoniga läbirääkimisi selleks, et paremini defineerida, ähm, millest me räägime ja vähendada valesti äh, mõistmist selleks, et täpsemalt defineerida tulevast ühtekuuluvuspoliitikat. ülejäänud muudatusettepanekud tohi, puudutavad taristut ja ühtekuuluvusfondi investeeringuid ning inimeste juurdepääsu taristutele. eriti just nende inimeste puhul, kellel on piiratud liikumisvõime. kõik muudatusettepanekud on kooskõlas konventsiooniga ja Nad on samamoodi kooskõlas ka teiste Euroopa Liidu poliitikatega, kus tuuakse selgelt välja, et puuetega inimestel peab olema juurdepääs. siis uus põhjenduspunkt selgitamaks äh, suhteid Ühtekuuluvusfondi ja saastaja maksab põhimõtte vahel. ja siin ikka veel ootan ja mulle on öeldud, et see juhtub varsti, et volinik Potočnik esitleb meile uue direktiivi ettepaneku keskkonnamõju hindamise kohta ja suure tõenäosusega tehakse ka strateegilise keskkonnamõju hindamise ähm,, hindamisse muudatusi, et äh, vahendeid suunatakse nendesse projektidesse, kus saastajaid siiski ei ole maksnud siis lõpetuseks Natura kaks tuhat alade kaasamine on meetmeks äh, tagada bioloogilist mitmekesisust, mida ei olnud praeguseni määruses sees ja minu arvates on see meie jaoks väga tähtis linnapiirkondade, linnakeskkonna kaasamine on väga tähtis, sellepärast et äh, osad projektidest, mida rakendatakse, ei puuduta mitte ainult äh, linnapiirkondasid, linnu, vaid äh, ka neid piirkondi, mis piirnevad linnapiirkondadega ja meil tuleks ka selle jaoks leida integreeritud lähenemine. ja peale selle tuleb toetada ka inimeste liikuvust, mitte ainult äh, linnainimeste oma. tegemist on jällegi laiema kontseptsiooniga ja sellega panustatakse äh, rohkem CO2 heitmete vähendamisse. ja see Äh, ühistranspordi keskkonnasäästlikumaks muutmine on ka samamoodi üks eesmärk, mida meil tuleb täita. ma olen veendunud, et selle suurepärase koostööga, mis mul oli erinevate variraportööridega ja tahaksin tänada ja tunnustada variraportööre ja nende äh, panust, suur tänu tiheda koostöö ja muudatusettepanekute eest, ma olen veendunud, et äh, raport saab suure toetuse ja muutub meie võtmetähtsusega dokumendiks, kui me hakkame nõukoguga läbirääkimisi pidama. Äh, Euroopa ühendamise rahastu, mis seda puudutab, siis ma olen selle poolt, et sellele vahendid leitakse, aga nagu täna hommikul öeldi, härra Pakee Äh, peadirektoraadist Digimove ütles, et see on ainus võimalus äh, teha midagi, kui liikmesriigid on nõus ja ma tahaksin ennetada äh, seda, et sellest konfliktist saab sõda. tegemist on küsimusega, mis on saadikute jaoks tähtis ja me kõik peaksime võitlema selle ühise eesmärgi nimel. kui kõik tingimused on täidetud, siis on mul võimalik esitada ka kompromissettepanekuid ja nende kallal siis koos töötada selleks, et elu tulevikus lihtsamaks teha, suur tänu! aitäh, proua Matsooni järgmisena. nüüd saavad sõna variraportöörid ja kõigepealt Rahvapartei variraportöör proua Matsooni. aitäh! ma olen härra Postinjaruga täielikult nõus olen valmis toetama seda ettepanekut, mille ta komisjonile esitas. ma leian, et äh, tulevaste muudatusettepanekute osas me saame teha koostööd ja see olekski järgmiseks sammuks. loomulikult on asju, mis meile võib-olla esimesel pilgul ei meeldi, näiteks transpordifond mul oleks väga hea meel sellesse teemasse süveneda ja vaadata, kas seda saab näiteks Natura kaks tuhat raamesse lülitada. võib-olla ei ole päris sobiv seda just niimoodi sisse tuua. me võiksime läheneda asjale ka maapiirkondade vaatevinklist me oleme praegu oma tööga ju veel suhteliselt varases staadiumis ning ma arvan, et meil õnnestub siin ühte-teist timmida ma kinnitan teile, et lõppkokkuvõttes on meil asjad, saame, saavutame me väga hea tulemuse. veel mõned asjad täna hommikuse arutelu kohta. mul on kahju, et ma ei saanud selles arutelus täiel määral osaleda, ma oleksin tahtnud samuti sõna võtta. ta, oleksin tahtnud tänada härra Van Nistelrooid ja proua Kreeli. mulle tundub, et nende töö on tõesti äh, tuginenud kõigile, kõigele sellele, mida me iga päev siin komisjonis räägime. ma kuulsin natukene komisjonipoolset vastut, vastust nende makromajanduslike tingimuste kohta, see oli väga huvitav. eriti see konkreetne määrus, mis puudutab ühtekuuluvusfondi ning seda, et me peame varasematest kogemustest õppima väga huvitav on ka see, et mõlemad raportöörid juhtisid lähe, tähelepanu äh, sellele, et üldmäärus äh, peaks äh, pöörama rohkem tähelepanu partnerluslepingute kriteeriumitele, sellepärast et partnerlusleping peab olema tõhustatud ma, ma arvan, et võib-olla äh, võiks äh, linnapiirkonnad tõesti sealt välja jätta, see käib juba strateegilise partnerluse alla. see, seetõttu funktsionaalsed linnapiirkonnad äh, võib-olla võiks sees olla. ja veel üks asi ja see, seda võib-olla härra Postiniaru võiks kasutada me peaksime viitama demograafilisele olukorrale, sellepärast et, et see on oluline ja seda tuleks natukene rohkem rõhutada. näiteks ühtekuuluvuspoliitika vallas on see kindlasti olus-, proua Manescu aș uh, începe prin a remarca faptul că raportorul uh, a reușit să... Yeah. mulle tundub, et uh, kõik need kõige olulisemad aspektid komisjoni ettepanekus on leidnud väga hea põhjenduse. ma leian, et raportöör on teinud mõned väga head ettepanekud ning ma tahaksin neid ettepanekuid toetada. samuti tahaksin ma Äh, natukene täiendada seda, mis siin raportis on. mis puudutab komisjoni ettepanekut, siis ma arvan, et oleks äh, teatud mõttes vaja laiendada ühtekuuluvusfondi rakendusala äh, selleks, et toetada VKE-sid ja samuti investeeringuid koolitusse see oleks asi, mis oleks vastavuses äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ning äh, see muudaks paremaks äh, Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamise. samuti tahaksin toetada ettepanekut, mis puudutab kvaliteedinäitajate sissevõtmist ja, ja just tulemustele orienteerumist meil on vaja selliseid näitajaid, mis toetavad jätkusuutliku arengu põhimõtte rakendamist, energiakasutuse tõhusust, nagu härra, härra Postinaru ütles ja millele ta viitas ka oma muudatusettepanekutes. mis puudutab äh, nüüd Ühtekuuluvusfondi või Regionaalarengu Fondi, siis ma arvan, et äh, meil on vaja Äh, parandada juurdepääsu baas avalik, avalik, põhilistele avalikele teenistutele ja äh, siin ma viitan ka näiteks äh, küttele. see on e-, eriti oluline just Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa riikides ning ma arvan, et sellised teenused peaksid arvestama ka reaalsete vajadustega sellepärast et praegu on see nende selli-, idapoolsemates liikmesriikides probleemiks. ning ma arvan, et meie äh, programmid peaksid olema suunatud keskkonnasõbraliku energia edendamisele ja energiatõhususele, niisiis me võiksime kõnelda jätkusuutlikutest investeeringutest, mis on kooskõlas meie eesmärkidega mis puudutab prioriteetide nimekirja ja investeeringuid, siis ma leian, et oleks kasulik lisada sellesse prioriteetide nimekirja Äh, vähemalt üks prioriteet veel, mis minu arvates on oluline. uute tehnoloogiate arendamine ja edendamine, selliste tehnoloogiate edendamine, mis võiksid aidata meil äh, CO2 heitmeid vähendada. ning samuti tahaksin mainida seda, et komisjoni ettepanekus mainitakse seda, et heitmetega kauplemise süsteemi kvoodid ei ole äh, abikõlbulikud. ma arvan, et selline lähenemine on viga ning oleks parem leida lahendus, mis võimaldaks seda heitmetega kauplemise süsteemi programmidesse kaasata. ja et need programmid, mida selle kaudu rahastatakse, oleksid samuti toetuskõlbulikud, aitäh! aitäh. härra Krisohelos järgmisena. Hey, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Μποστινάρου, για... Suur tänu! Mina tahaksin raportööri härra Postinaarut äh, tänada suurepärase koostöö eest. Ehm, tema raportis äh, mainitakse kolme punkti, millega ma olen nõus ja mida ma tahaksin täpsemalt kommenteerida. ja on veel mõningad küsimused, mida tuleks võib-olla selgitada. eriti Ühtekuuluvusfondi puhul tuleks mõelda energiatõhususe peale, eriti just kaugküttesüsteemide toetamise kaudu. tõesti, tegemist on lihtsa praktilise võimalusega eh, kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada ja sellega oleks võimalik luua ka töökohti ja võidelda energiavaesuse vastu. on tõesti väga palju inimesi, kes ei ole võimelised oma kütte, elektriarveid enam tasuma. ja see kõik on väga tähtis, sest rohkem heaolu, rohkem majanduslikku, sotsiaalset äh, kaasamist, Natura kaks tuhande kaasamine, see kõik on väga hea, mul on väga hea meel, et härra Postinaro on ka, ka Natura kaks tuhat alad kaasanud. Natura kaks tuhat alad tegelikult moodustavad kakskümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist. ja väga tähtis on kaitsta, administreerida looduskaitset. väga tähtis on mõelda ka puuetega inimeste peale. seda tuleks mainida kõikides äh, määrustes, äh, mille puhul Euroopa Parlamendil on kaasotsustusõigus ja peale selle tuleb arvestada ka maapiirkondadega ja keskkonnaküsimustega. eriti just Kreeka saarte jaoks on tegemist tähtsa küsimusega võib-olla tuleks ka täiesti konkreetselt mõelda ka selle peale, kuidas keskkonnatingimusi Kreeka saartel parandada. võib-olla oleks võimalik ka teatud valdkondi veel paremini välja tuua, nagu näiteks äh, kohalike omavalitsuste pädevuste laiendamine, me rääkisime sellest ka täna hommikul, äh, regionaalsed ja piirkondlike Ehm, omavalitsusi tuleb toetada, eriti just nende planeerimisvõimalusi, samamoodi nagu ka nende projektide läbiviimise võimet. sest kui me seda ei tee, ei ole meil võimalik ka mitte mingeid tulemusi ette näidata. nii et seda tuleb selgemalt välja öelda, aga seda tuleks ka paremini välja ehitada. siis teiseks, nii nagu ka täna hommikul juba öeldi, tuleks mõelda ka terminoloogia peale et me kasutaksime õiget terminoloogiat selleks, et äh, partnerluslepingutes äh, oleksid regioonid kaasatud ka programmide väljatöötamisse. E, nagu öeldud, me ei taha, et see oleks mingi vaga soov, vaid tõesti äh, reaalsus on väga palju liikmesriike, kes ütlevad, et nad küll piirkondlike ja kohalike omavalitsustega peavad nõu, aga hiljem siiski keskel tasandil töötavad need programmid välja nii et äh, ma ei tea, kas see tuleks panna käitumisjuhisesse või siis äh, lihtsalt öelda, et kaasotsustamismenetluse puhul tuleksid liikmesriikidel teatud riigid, mida need, teatud piirkonnad, mida need otsused puudutavad, ka kaasatud olema. ja see kaasamiskohustus peab olema siduv. transport tahaksime viidata sellele, et äh, transporditaristud äh, puhul ta on kõige tähtsamaks küsimus äh, jätkusuutlikkus. mitte ainult linnade puhul, ma ei räägi siin mitte ainult rongidest või kiirteedest, räägin ka ühistranspordist, rattateedest. ka selle kõigega tuleks arvestada. siis võrgustikud raportöör juba mainis seda, kui ta sellest rääkis, et meil tuleb veel kord selgelt öelda, kuidas erinevaid tegureid hinnatakse, et mida me oleme ühtekuuluvuse puhul saavutanud, meil on vaja erinevaid tegureid, millega oleks võimalik ühtekuuluvuspoliitika mõju hinnata. meil ei ole mitte ainult kvantitatiivseid tegureid vaja, mis ei ole mis ei anna kõige rohkem informatsiooni edusammude kohta. ja energia puhul tuleb öelda, et äh, meil on nüüd vaja keskenduda energiaküsimuse peale ja ka ei peaks kaasa enam transporditelgi, võib-olla ainult äh, ähm, ro-, raudtee puhul võiks selle peale veel mõelda. siis äh, kaugküte ja kaugjahutus, selle puhul on ka probleeme. Need süsteemid tuleks kaasata EHS-i, heitmetega eh, kauplemise süsteemi ja kui see, nad on sinna kaasatud, siis meil on võimalik ka teha siin täpsemaid avaldusi. praegusel hetkel, ma arvan, ei tohiks me veel mitte midagi energiatõhususe kohta öelda, sest siin on veel väga palju, mille üle on vaja aru pidada ja lõpetuseks mind, mul on väga hea äh, mul oli väga hea meel kuulda seda, mida te hommikul ütlesin, kuid tahaksin teada, milliseid statistilisi andmeid kasutatakse selleks, et hinnata riigi abikõlbulikkust. Äh, finantskriisi tõttu väga paljud arvud on muutunud, äh, olukord on muutunud ja me peaksime tõesti ka kriisi sellesse ajaraamistikku kaasama ja me peame arvestama sellega, mida kriis on muutnud selle kõige kõrval, mis siis eh, eh, et, et või ei tohi ära unustada seda, et enne kriisi oli meil juba probleeme. Kornelia Ernst viimase raportöörina. tahtsin teile öelda, et ma sain e-kirja, ütleb härra Postinaaru, kus ta ütles mulle, et ta toetab minu raportit sellisel kujul ja ta on valmis veel tegema ka muudatusettepanekuid selleks, et veelgi paremaks seda raportit muuta. suur tänu ja nüüd ülejäänud kõnelejad kõigepealt äh, Toomas Poremba, palun. suur tänu, proua esimees. lihtsalt hästi lühidalt minu poolt. üleüldiselt võib öelda raporti kohta, et äh, me, ECR fraktsioon on sellega nõus on nõus selle suunaga, mis on raportis võetud, see meeldib meile väga. ja üleüldiselt me toetame seda, nagu öeldud. on mõningaid punkte, millega me siiski kahjuks nõus olla ei saa ja nende kohta me teeme muudatusettepanekuid. me teame ju, et te toetate Euroopa ühendamise rahastut meie aga pigem mitte, me ei taha, et vahendeid Ühtekuuluvusfondist äh, välja võetakse äh, selle rahastu toetamiseks, need vahendid peaksid siiski jääma ühtekuuluvuspoliitika elluviimiseks. tegemist on tõesti äh, rahade ülekandmisega, mida meie fraktsioon ei toeta. pigem võib-olla spetsiifilisteks programmideks võib ähm, teatud vahendeid ette näha seda esiteks ja teiseks äh, meile ei meeldi ja meile avaldab muret äh, see, et me liigume niinimetatud temaatiliste fondide suunas ja pöörame selja ühtekuuluvusfondidele, seda eriti transpordisektoris. Teie raportis me näeme, et te tõesti üritate selles suunas minna, te kasut-, asetate siin väga palju erinevaid eesmärke, mille kaudu te üritate jõuda temaatiliste fondideni, mida siis Brüsseli tasandil koordineeritakse. ja kolmandaks see, mis komisjonile väga meeldib. nimelt kontseptsioon vähese süsiniku heitmetega majanduse saavutamiseks, ma arvan, et me pigem peaksime rääkima madalatest heitmetest siin on väga palju erinevaid argumente mitte ainult kõrged üleminekukulud, mis tulenevad sellest, kui me soovime minna sellele uuele rahvamajandusele üle. nii et nagu öeldud, üleüldiselt oleme nõus, aga selle kolme viimati mainitud punkti kohta teeme me muudatusettepanekuid ja üritame teid raportöörina veenda, et vähemalt osa meie ettepanekutest on head. suur tänu! Uh, thank you very much. Firstly, thanks to rapporteur as well. I think he kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri, ütleb härra Kelly. Äh, tema lähenemine on olnud väga praktiline. minu arvates on kaks valdkonda, kus me investeeringutega viivitada ei saa, vaatamata sellele, kas meil on säästumeetmed või ei. üks nendest on haridus sellesse valdkonda kindlasti tuleb äh, investeerida, sellepärast et me tahame olla konkurentsivõimelised, meil on vaja sellist jätkusuutlikku majandust ja teine valdkond on energeetika, sellepärast et ilma energeetikata meil ei ole võimalik omada tööstust. meil on olemas äh, eesmärgid aastast kaks tuhat kakskümmend ja ka aastast kaks tuhat viiskümmend ja loomulikult tuleb jälgida, et me need ootame eriti taastuvenergia vallas, mis on väga oluline. eriti äh, Põhjamaad on väga heaks näiteks selle kohta, mida saab äh, selles vallas saavutada ja et meie teised peaksime neid jäljendama. aga meil on vaja ka teisi varustusallikaid ja seetõttu mul oli väga hea meel, et äh, raportöör on pannud rõhku ka gaasile. viimase paari päeva jooksul oleme äh, ole, oleme Eh, siin näinud, millised eh, hüve, hüved gaasiga kaasnevad ja millised on ka väljakutsed. mida rohkem me Euroopa Liidus suudame toota, seda parem see on majandusele ning teiseks me peame vaatama siis tõesti eh, ka veeldatud naftagaasi ja muid teisi võimalusi ja loomulikult äh, kildagaas ja hüdrauliline frakkimine on üks vastuoluline teema hetkel. kui tehnoloogia muutub järjest paremaks, äh, siis on üsna tõenäoline, et kõiki neid äh, asju saab hakata kasutama niimoodi, et me põhjustame keskkonnale vähem kahju nii et, et ja veel üks oluline asi on üle-euroopaline energiainfrastruktuur, kui me suudame selle välja töötada, siis me suudame täita mitte üksnes kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid, vaid arendada ka konkurentsivõimelist äh, äh majandust kõigis liikmesriikides. ja raportöör minu meelest seda joont järgibki enam-vähem, aitäh. aitäh. härra Olbricht, palun jah. tahaksin rõhutada mõningaid elemente. kõigepealt äh, tahaksin tänada raportööri väga selge sõnumi eest. arutelude käigus me nägime, et arusaamatusi on väga palju. nii palju, kui mina aru saan, on raportööri suund Äh, minna vastu Euroopa ühendamisele läbi ühtekuuluvusfondi. aga siin ilmselt oli tegu arusaamatusega. ma arvan, et aga olukord on äh, üsna erandlik. jutt käib fondist, mis on mõeldud ainult osale Euroopast ning see on äärmiselt oluline Äh, see fond on mõeldud ainult nõndanimetatud ühtekuuluvusriikidele, mille SKT on alla üheksakümne protsendi Euroopa Liidu keskmisest ja see tähendab, et ainult regionaalsel tasandil, mitte riiklikul tasandil, aga seda ei vaadelda tegelikult kui riiklikku, kui regionaalset fondi, vaid kui riiklikku fondi. ja see on selle fondi eripäraks. nii et, et oma definitsiooni poolest selle fondi vahendeid võidakse kasutada regionaalsel tasandil, aga äh, Äh, fond on loodud riiklike andmete põhjal. nii et, et, et seega valitseb äh, suur erinevus selle fondi ja tõukefondide vahel. nii et, et see regioonide roll selles kõiges on väga huvitav ja me peame sellele lähenema väga ettevaatlikult, sellepärast et Ühtekuuluvusfond on väga spetsiifiline fond ning mõnedes riikides tegelikult ei ole regioone. ei ole regioone kui haldusüksusi Ungaris näiteks on planeerimisregioonid, äh, neil ei ole mingeid haldusorganeid. Äh, Rumeenia on jällegi ka näide. nii et, et see on selle fondi eripära, oluline on aga seos selle fondi ja infrastruktuuri vahel arenenumates riikides Äh, võib-olla äh, tahaks, äh, võiks komisjon siin andmeid esitada, sellepärast et minu, minu raport tegelikult on väga tihedalt seotud ühtekuuluvusfondiga. on olemas peatükk, mis ütleb, et peamiste teenuste osas investeeringud infrastruktuurid IKT-s ja transpordi arenenud regioonides on keelatud. miks nad on keelatud? vastus on selle, sellepärast, et meil on olemas see Euroopa ühendamise rahastus ja tähendab, et mõned asjad, mida ühtekuuluvus äh, mõned projektid, mida Ühtekuuluvusfondi riikides on lubatud, ei saa teistes äh, riikides rahastada muidu kui selle Euroopa ühendamise rahastu kaudu. see näitab, et sellised äh, investeeringud mis toimuvad läbi ühe, ühtekuuluvusfondi ja mis nüüd äh, osaliselt lähevad Euroopa ühendamise rahastu raames, siis teatud investeeringud on nüüd lubatud ka siis arenenud riikidesse. Äh, mul on küsimus, et kas siin on mingi suundumus või on, et see Euroopa ühenduse rahastu on, hakkab siis toimima nagu ühtekuuluvusfond arenenumates piirkondades et see puudutab lihtsalt energiainfrastruktuuri. Eh, ei ole ju sugugi mitte juhus, et eh, raportöör eh, loob seose infrastruktuuri ja energeetika vahele, see on üsna ebaharilik. nii et, et siin on tõesti vaja selgitusi sellepärast, et regionaalarengu fondi puhul me räägime energiatõhusustest hoonete puhul ja nüüd räägitakse sellest ka ühtekuuluvusfondi puhul me peame väga selgelt äh, silmas pidama, millistest investeeringutest on jutt. ning loomulikult äh, siin tuleb need seosed selgeks rääkida, kui me räägime Euroopa ühendamise rahastust, siis ma olen täiesti äh, nõus, et ei saa riiklikust ümbrikust raha ära võtta ja anda seda kuhugi Euroopa agentuurile, see ei ole vastuvõetav. aga kuidas on lugu selle seosega ülejäänud Euroopa ühendamise rahastuga? energeetika, information, informatsioon. me peaksime äh, seda arvestama, sest et ühtekuuluvusfond on väga spetsiifiline ning viimane asi, kui võtame näiteks Ungari viimased kuud. ja väga olulised Maastrichti lepinguga seonduvad otsused, mis puudutavad äh, makroregioonidest kehtestatud sanktsioone. ja see on ainukene riik, mille puhul neid sanktsioone tänapäeval on kasutatud. nii et, et me peaksime äh, suhtuma väga ettevaatlikult äh, selles, äh, kuna me oleme igasuguste makroregionaalsete tingimuste vastu ja nüüd korraga Ühtekuuluvusfondi puhul need tingimused tulevad mängu, nii et, et mina tahaksin komisjonilt teada, kuidas me saaksime siin olla järjekindlad, et me oleme makroregioonide va öö, tingimuste vastu ja, ja neid tingimusi pole väga kerge muuta, sest need on kirjas Maastrichti lepingus. ma arvan, et me vajame siin sel-, selgust, selgus on olemas Regionaalarengu fondiga, aga meil on vaja ka teiste fondide puhul selgust. aitäh aitäh. volinik saab nüüd, vabandust, komisjon saab nüüd sõna. komisjon, teil on sõna. Thank you, chair. So firstly uh.... suur tänu kõigepealt tahaksin tänada raportööri suurepärase tehtud töö eest seoses komisjoni ettepanekuga, mis käsitleb ühtekuuluvusfondi. tervitame raportööri toetust komisjoni ettepaneku peamiste elementide suhtes. kaks peamist küsimust tuleb välja muudatusettepanekutest, mida me oleme täna pärastlõunal käsitlenud kõigepealt, mis puudutab, mida on võimalik teha üldse ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvusfondi raames ja muudatusettepanek, mis võimaldaks selle laiendamist kaugkütte, ühendatud kütte ja jõujaamade puhul. ja siinkohal me peame mõtlema Euroopa fondide kasutamise järjepidevusele ja me peaksime võib-olla selgemalt välja ütlema, mida saab rahastada, mida ei saa rahastada. aga komisjoni seisukoht on põhimõtteliselt selline, et ühtekuuluvusfondi kasutamine ei tohiks õõnestada äh, heitmetega kauplemise süsteemi ja seetõttu ühtekuuluvusfondi kasutamine investeeringuteks jõujaamadesse, mis on hõlmatud heitmetega kauplemise süsteemiga. see äh, hakkaks õõnestama seda mehhanismi, mille eesmärgiks on heitmete vähendamine. ja seetõttu sellised algatused ei ole positiivsed. see ei tähenda ka seda, et me ei peaks sõnastatust selgitama nii, et me ei nii et oleks selge, et sellega seotud infrastruktuure võib seetõttu sellegipoolest rahastada. veel ühtekuuluvusfondi kasutamine energiatõhususe ja eluasemesektori kohta. komisjon on härra Postinaru analüüsiga nõus, investeeringud energiatõhususse on olulised aga me leiame ka, et äh, me peame eristama erinevate fondide kasutusvaldkondi. ja loomulikult äh, meie erinevaid fonde, äh, Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi on defineeritud ja eristatud, kuid keskkond, transport on üks valdkond, ähm, mille puhul on olnud teatavat paindlikkust, kuid üldiselt äh, komisjon on seisukohal, et neid fonde tuleb lahus hoida ja komisjoni ettepanekus on seda õigesti tehtud. ja piisav rahastamine äh, liikmesriikidest äh, Äh, seoses ähm, Euroopa Regionaalfondi kasutamisega üht energiatõhususes äh, õõnestaks võib-olla Ühtekuuluvusfondi töö tõhusust. parem oleks, kui Ühtekuuluvusfondi ei kasutataks muudeks otstarveteks kui oma peamine, nende peamine otstarve. selles küsimuses jääksime siis oma reservatsiooni juurde kindlaks veel mõningad asjaolud, mis väärivad esiletõstmist. mis puudutab Natura kaks tuhat muudatusettepanekut äh, kakskümmend, äh, mit-, bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine äh, on niikuinii laiem eesmärk, see muudatusettepanek meie arvates ei ole lihtsalt vajalik siinkohal. mis puudutab viidet juurdepääsule muudatusettepanekud kümme ja üksteist, põhimõtteliselt komisjon on raportööri seisukohtadega nõus, aga nagu te teate, siis tegemist on ühe teemavaldkonnaga, mis on lisas neli ex-ante tingimused sees ja seal on ex-ante tingimused just nimelt juurdepääsuga seotud. see küsimus ei puuduta mitte ainult ühtekuuluvusfondi, vaid ka teisi investeeringuid, mida toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu. ja meie arvates komisjon peaks seda ex-ante tingimuslikkust toetama, see tekitaks kindlustunnet investorites ja lõpetuseks, mis puudutab äh, Euroopa ühendamise rahastamisvahendit, siis rõhutaksin, et komisjon on valmis jätkama koostööd raportööriga ja ka kolleegidega liikuvuse peadirektoraadist, et äh, lahendada mehhanismide küsimus, mis äh, aitaksid meil kasutada neid äh, kümmet miljardit, mis on eraldatud Euroopa ühendamise rahastamisvahendile. ja ühtekuuluvusfondi ja Euroopa ühendamise side on need kümme miljardit ja neid peaks kasutama samasugusteks investeeringuteks, transpordiinvesteeringuteks, nagu neid oleks kasutatud ühtekuuluvusfondi puhul. Euroopa ühendamise rahastamisvahend, kui jätta see ülekanne kõrvale, on hoopis teistsugune ja nagu härra Albrecht viitas, sellega komisjoni ettepanek on piiratud selles valdkonnas ja reguleerimisala on piiratud äh, Euroopa Regionaalarengu Fondi kasutamist äh, infrastruktuuriprojektideks arenenud äh, piirkondadesse sellest räägime siis, kui hakkame rääkima Euroopa Regionaalarengu Fondi määrusest täpsemalt. nii palju siis praegu vastuseks äh, siinsele arutelule. suur tänu, härra Postinaru, kas te sooviksite kokku võtta meie arutelu? jah. kõigepealt äh, paar asjaolu mille austatud kolleegid tõstatasid ja siis ka mõningad kommentaarid ja mõtted, mida komisjoni esindaja ja regi ja peadirektoraadi peadirektor välja tõi. kõigepealt proua Matsooni, ma tänan teid, olen veendunud, et me oma koostöös võtame arvesse erinevaid äh, mõtteid, mis äh, on kooskõlas Ühtekuuluvusfondi reguleerimisaladega, alaga. proua Manescu mõte, et me peaksime aitama väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, jah, äh, mina saan toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ka siis, kui Ühtekuuluvusfond avatakse eluaseme energiatõhususe parandamiseks, äh, samuti ka kombineeritud äh, kütuse ja energia tootmises toetuseks, siis äh, roheliste ettepanekud, suur tänu hea koostöö eest. olen teie arvamustega nii mõneski punktis nõus, kuid on mõningaid valdkondi, mis ei kuulu Ühtekuuluvusfondi kohaldamise alasse. aga me jätkame oma koostööd selles valdkonnas. olen teiega nõus, et ja olen ka oma raportis öelnud, et partnerluslepingud ja tegevusjuhis peavad parandama haldussuutlikkust paljudes liikmesriikides, sellepärast et see on parim moodus, kuidas investeerida mitte ainult järgmise programmeerimisperioodi, vaid kuidas tagada, et investeeringud teeniksid piirkondade ja kodanike huve parimal võimalikul moel. Ähm, äh, Euroopa ühendamise rahastu. ma ei ole selle suurim fänn, kuid ähm, minu seisukoht, äh, nagu ka härra Nicolas Martini seisukoht on, et ähm, kümme miljardit äh, Euroopa ühendamise rahastusse tuleks eraldada siis, kui vastavad tingimused on täidetud. härra Martin just ütles, et me tunneme muret selle pärast, kuidas äh, liikmesriigid tegelikult äh, lepivad sellega, et kümme miljardit võetakse nende liikmesriikide ümbrikest ja eraldatakse sellele rahastule äh, ja samal ajal neil puudub ju tegelikult võimalus sõna sekka öelda projektide raha elluviimise faasis. härra Albrechtile ütleksin seoses Euroopa ühendamise rahastuse, rahastuga, et praegu selle rahastu puhul tulevad kõne alla piiriülesed projektid ja komisjon teab, et piiriülene tegevus selles valdkonnas on siiski piiratud, mõõdukas praegu ja seetõttu on nad teinud ettepaneku, et Ühtekuuluvusfondi vahenditega aidatakse liikmesriike paremini ühendada, liikmesriigid tavaliselt investeerivad riigisiseselt ja piiri üle, piiriäärsed investeeringud on väikesed. Poola näide aga samas on tunnistuseks otse vastupidisest lähenemisest ma tahan teha liikuvuse peadirektoraadi ja kõikide kolleegidega tihedat koostööd, et praegused mureküsimused lahendada nii, et lahendus oleks kõigile vastuvõetav ja ma tahan kanda hoolt selle eest, et need rahad, mis ära võetakse, need vahendid, mis ära võetakse investeeringute näol, tulevad tagasi samasuguses mahus, samasuguse kvaliteediga ja et liikmesriikidel oleks võimalus sõna sekka öelda ning äh, kujundada neid projekte, mis vastavad Euroopa ühendamise rahastu, rahastamise tingimustega. ja seda, et kes esimesena taotleb, saab rahad endale, äh, seda ei saa toetada, ma küll toetan äh, konkurentsi kuid äh, ärge unustage, et ühtekuuluvuspoliitika salasõnaks on solidaarsus ja konkurents küll, aga ainult solidaarsuselt lähtudes. mõned liikmesriigid tunnevad muret, et tänases maailmas ei saa nad ise valmistada ette projekte, mis sobivad peadirektoraat, liikuvuse peadirektoraadile ja mis vastaksid kohe äh, selle rahastu tingimustele praegu toimuvad arutelud äh, liikuvuse ja regionaalarengu peadirektoraatide vahel ja ma isiklikult töötan äh, võimaliku kompromissmuudatusettepaneku kallal, et seda probleemi lahendada. Äh, härra Nicolas Martini kommentaarid see ei olnud sugugi mitte minu oma, enda mõte, et me peaksime kaastama, kaasama eluaseme energia kokkuhoiu, kaugkütuse ja nii edasi ja nii edasi. aga paljud liikmesriigid, nagu te teate, on avaldanud soovi, et nad Ühtekuuluvusfondi poole saaksid pöörduda just nimelt nendes küsimustes, mis on Kesk- ja Ida-Euroopa jaoks tõesti tõsiseks mureküsimuseks. aga küte ja energia koostootmise projektid oleksid väga head ka teistes kliimapiirkondades. ja see mõte, et äh, meil peaksid olema kolmanda põlvkonna jõujaamad, äh, see mõte on ju liikmesriikidele üldiselt kasulik ja ma arvan, et me peaksime leidma komisjoniga koos ühise lahenduse mis ei seaks samas ohtu heitmetega kauplemise süsteemi. kuid mis ulataks abikäe liikmesriikidele ühtekuuluvusfondi juurdepääsu näol, kui see on liikmesriikidele oluline, mina leian, et et see oleks äh, tähtis praeguses maailmas, ma ei taha siin kellelegi kinnast visata, kuid äh, kas te, mis te arvate, kas äh, liikmesriigid suudavad saavutada kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa Liidu eesmärgid ilma selle sektori investeeringute suurendamiseta. kas see on realistlik Rumeenias, Poolas, Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja, ja mujal, ma ei usu, ma ei usu. meie eesmärgiks on leida ühine lahendus, olla piisavalt paindlikud, kuid samal ajal, kui liikmesriigid tahavad Ühtekuuluvusfondi poole pöörduda, siis neil peab see võimalus olema. ja sama puudutab kaugkütet ühtekuuluvusfondi eristamine äh, Euroopa Regionaalarengu Fondist äh, äh, ja samal ajal võimaluse loomine liikmesriikidele, kogukondadele ühtekuuluvusfondi kasutamiseks ka energia kokkuhoiuprojektideks eluaseme valdkonnas. praeguse olemasoleva praegust kehtivate eeskirjade puhul see on võimatu. Natura kaks tuhat, jah, bioloogiline mitmekesisus, selle taastamine, selle kaitsmine, see on kõik väga kena, aga bioloogiline mitmekesisus viitab äh, üldisele fenomenile. Natura kaks tuhat aga on väga konkreetne töövaldkond ja Te tunnete väga hästi praegust reaalsust. teate, et Euroopa Liit on kord korra järel läbi kukkunud oma bioloogilise mitmekesisusega seotud eesmärkide täitmises ja ma arvan, et Natura kaks tuhat peaks olema vähemalt üks osa sellest bioloogilise mitmekesisusega seotud probleemistiku lahendamisest. Need on nii palju siis minu poolt ja komisjon on pidades silmas seda, et komisjon on äh, valmis äh, koostööd tegema, et Taani eesistuja ja nõukogu, paljud liikmesriigid on valmis koostööd tegema, parlament on valmis suhtuma väga positiivselt sellistesse arengustesse, Äh, ning äh, ma usun, et sellises koostööõhustikus õnnestub meil sellest raportist teha hea, positiivne ühtekuuluvuspoliitikat toetav raport. suur tänu, härra Postina Aru ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, päevakorrapunktiga number kaks, Euroopa Sotsiaalfond. ja raportööriks on siin proua Maria Irigoyen-Perez, palun Maria suur tänu, suur tänu, juhataja. nüüd hakkame rääkima Euroopa Sotsiaalfondist ja me tahaksime äh, rõhku panna peamiselt töötajatele Euroopa Sotsiaalfondis ja see raport võimalikult kiiresti, me loodame, et me saame selle muuta kättesaadavaks ka inglise keeles. muudatusettepanekute tähtaeg saab olema kaheksas mai ma nüüd siis tutvustaksin teile üldjoontes meie muudatusettepanekuid, enne kui ma need tõlkesse saadan. ja variraportöörid ja meie komisjoni liikmed on teinud ära tõsise töö, nende abi oli vägagi väärtuslik, samuti vabaühenduste panus on olnud oluline, kõik see on oluline selleks, et Euroopa Sotsiaalfondi tugevdada. kõigepealt Euroopa Sotsiaalfondil tuleb tagada piisav rahastamine, kui äh, me tahame, et see Euroopa Sotsiaalfond oma eesmärke saavutaks. et see oleks äh, vahend, mis äh, aitab meil toime tulla sotsiaalsete väljakutsetega, kõrvaldada sotsiaalset ebavõrdsust ning lõhesid tööhõive ja jõukuse osas erinevates piirkondades. samuti, kui me tahame Euroopas luua töökohti, peab selle fondi abil pakkuma ka koolitust, mis aitaks inimestel tööturule pääseda. samuti tuleb kaasata äh, põllumajanduse toiduprogramm ning selles küsimuses pöörduksin komisjoni ettepaneku, komisjoni poole ja paluksin, et ehk komisjon äh, tutvustaks äh, meile selles vallas tehtud tööd ja seda, kas see on võimalik. samuti me tahaksime, et Euroopa Sotsiaalfond oleks tulevikus paindlikum, temaatiline jaotus peaks olema siiski paindlik, seda peab saama kohandada vastavalt fondi eesmärkidele äh, nii, et äh, kõige parimal võimalikul moel saaks võtta arvesse liikmesriikide individuaalseid vajadusi. meie tahaksime seda paindlikkust suurendada, äh, suurendades peamiste eesmärkide prioriteetide arvu neljalt kuuele ja tahaksime samuti, et sidusrühmasid kaasatakse rohkem, kohaliku tasandi ja piirkondlikke organisatsioone, samuti sotsiaalseid sidusrühmi, vabaühendusi, kõigil neil peaks olema võimalus oma sõna sekka öelda. mis puudutab rahastamismeetmeid Euroopa Sotsiaalfondis, siis tuleb tagada stabiilsus, järjepidevus ja äh, seda selleks, et osalust parandada, mitte ainult sidusrühmade osalust, vaid ka abi järjepidevust, artiklid sada kaheksa ja sada kaksteist vaja, vajavad parandamist. komisjon oma ettepanekus peab võtma arvesse, et me peame parandama vabaühenduste positsiooni vähem arenenud piirkondades selle kallal tuleb veel rohkem tööd teha. samuti peame kaasama madalama taseme piirkondlikud organid, eriti maapiirkondades, et ka nemad saaksid oma sekka öelda, siis äh, mis puudutab äh, jätkusuutlikku linnaarengut, aga tahaksime kasutada Euroopa Sotsiaalset äh, Fondi jätkusuutliku arengu toetamiseks, äh, piirkondade ühendamiseks, äh, et ühiselt saavutada linna ja äh, äärelinna piirkondade keskkonnaga seotud eesmärke ja arenguga seotud eesmärke. siis veel mõned elemendid, mis väärivad lisamist, soolise võrdõiguslikkuse suurendamine, siis diskrimineerimise vastane võitlus ebasoodsas olukorras olevate rahvastikurühmade toetamine. ja meie järgmiseks kohtumiseks, kaheksandal mail, peaks olema minu arvamus tõlgitud inglise keelde. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümne esimesel mail ja kahekümne esimesel juunil asume me minu arvamuse ühele hääletama. suur tänu! okay,. Very... aitäh. nüüd saab sõna esimene variraportöör proua Lukaševska, kui ma hääletasin teie nime õigesti. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada raportööre tehtud töö eest ning tahaksin rõhutada, et olen raportööriga enamustes küsimustes üksmeelel. Need küsimused on äärmiselt olulised nii meie komisjoni vaatevinklist kui ka äh, kasusaajate ja tulemuste vaatevinklist. ma räägin nendest tulemustest, mida me siis Euroopa Sotsiaalfondi vahendite abil peaksime saavutama. Euroopa Sotsiaalfond on muutunud üheks peamiseks vahendiks võitluses vaesusega ning äh, erinevustega sotsiaalsetes struktuurides. seda kasutatakse kui vahendit investeerimiseks inimpotentsiaali, selleks, et tagada äh, kõrge tööhõive ja sotsiaalne kaasatus Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames. niisiis, minu vaade, vaatevinklist peaks vahendite kasutamine pidama prioriteediks uute töökohtade loomist, me peame hoolitsema ka jätkusuutliku arengu eest. me peame tooma tööturule inimesed, kes on vana, juba vanemas eas, samuti noored, sellepärast et ainult niimoodi äh, saame hakata rääkima sellest, et äh, sotsiaalfond äh, annab ka loodetud kasu väga oluline on parandada äh, fondi töö tõhususe hindamist, tulemuste hindamist, mis nende investeeringute läbi saavutatakse. me peame teadma, et me ei kuluta raha asjatult. meil on väga hea meel selle üle, et neid, äh, selle fondi vahendeid rohkem kasutatakse, aga me soovime näha ka konkreetseid äh, tulemusi, nagu näiteks tööturu stimuleerimine ja uute töökohtade loomine ma olen raportööriga nõus, et, eh, nõus raportööriga, kes kõneles sellest, et tuleb eh, kasutusele võtta paindlikum lähenemine vahendite eraldamisel Euroopa Sotsiaalfondist. me rõhutame seda aspekti eh, siin oma komisjonis pidevalt. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me arvestaksime konkreetsete regioonide eripäraga ja tingimustega, mis seal valitsevad, sellepärast et ei ole sellist ühte mudelit, mis kõigile sobiks. selline lähenemine lihtsalt ei ole võimalik kõigi regioonide puhul. niisiis ma usun, et sellised jäigad mudelid äh, ei sobi. sest niimoodi ei ole võimalik toetada selliseid valdkondi, kus äh, toetust tegelikult vaja on uue programmeerimisperioodi jooksul peaksime pöörama erilist tähelepanu just nimelt sellele aspektile. peaksime äh, tegema vastava viite artiklisse neli selles määruses. jutt käib nendest temaatilistest äh, punktidest mis puudutab nüüd rahastamise ulatust, artikkel kolm, siis ma arvan, et eh, siin on vaja sõnastus muuta täpsemaks ja konkreetsemaks, võib-olla peaksime silmas pidama konkreetseid prioriteete me peaksime selgelt ütlema, milli-, milline abi on võimalik ja ja vajalik selleks, et tulemusi saavutada. nüüd näitajad, need on jällegi väga oluline teema. jutt käib ju ometigi eh, programmist, mis on suunatud inimkapitalile me peame valima õiged näitajad, hindamaks programmide tõhusust ja äh, erinevate toetusliikide tõhusust. Äh, meil on vaja näitajaid, et vaadata, kas programm on mõju avaldanud ja kas on äh, inimeste elujärge mõjutanud teatud statistilised andmed ei arvesta jällegi regioonide eripäraga tulemuseks on see, et ähm, meil on sellised jäigad äh, näitajad, mida tegelikkuses kasutada ei saa. näiteks äh, ei ole mingeid süsteemseid lahendusi kutseõppe ja koolituse osas. ei ole mingeid stiimuleid, mis äh, paneks koolituspakkumist suurendama ja Äh, ometigi on tegemist ühe olulise indikaatoriga inimkapitali puudutavate programmide puhul ja nende programmide tulevik, tulemuste hindamise puhul. kui vaadata seda raportit, kui laskuda üksikasjadesse, äh, siis loomu-, kui me seda teeme, siis me esitame loomulikult ka muudatusettepanekud, aga ma arvan, et minu muudatusettepanekud üksnes tugevdavad äh, sotsiaalfondi vahendite kasutamist ja tõhusust, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna järgmine variraportöör. proua Schröter, jah, suur tänu! proua raportöör, ma vaatasin, et see raport ei ole tegelikult meieni veel äh, jõudnud ja seepärast ei ole meil olnud võimalikult kirjalikult äh, üle lugeda seda, mida te siin meile esitlesite. kuid põhimõtteliselt on tähtsad punktid, mida me variraportööridena läbi arutasime. sees tundub vähemalt nii teie äh, sõnavõtu kohaselt, esiteks programmeerimine, mis oli artiklis viir, artiklis neli allpeatükis kolm komisjon ei ole sellega päris nõus ja ma tegin sellepärast ettepaneku, sest meil on praegu siin probleeme investeerimisprioriteetidega, isegi kui me neljalt kuue peale tõstame selle määra, siis me ikkagi jääme meetmete tasandile. näiteks kui me soovime tööprogrammi mõnes piirkonnas ellu viia, siis on meil seitse sest tööhõivekomisjon paneb sinna veel ka mõned asjad juurde, toidu ja nii edasi, siis on kaheksa või üheksa, nii et siis on meil tegelikult investeerimisprioriteetide hulgas kaheksa või üheksa erinevat punkti, kui arvestame ka vaesuse ja ja sotsiaalse kaasatusega, aga seda on liiga palju, meil ei ole võimalik seetõttu enam tööprogrammi teha. ja seepärast teeksingi mina ettepaneku, et läheme investeerimistasandilt äh, temaatilisele tasandile, ehk et me ei jää selle kaheksateistkümne prioriteedi juurde, vaid me jääme temaatilisele tasandile ja vaatame et Euroopa Sotsiaalfond saaks tegeleda nende kõige tähtsamate küsimustega. ehk siis nendega, mis on üheteistkümnes temaatilises eesmärgis paika pandud. see tähendaks minu arvates seda, et regioonid võtavad endale kohustuse äh, kinni pidama sellest protsendimäärast, mis neile on määratud, ehk et nii ja nii palju vahendeid suunatakse kolme keskse temaatilise eesmärgi täitmiseks, nii nagu nad artiklis üheksa üldises määruses kirjas on, ehk siis tööhõive, sotsiaalse kaasatuse ja vaesusevastases võistluses ja koolituses, väljaõppes ja eluaegses õppes toetada see tähendab piirkondade jaoks seda, et neil oleks kuusteist investeerimisprioriteeti, millega neil on võimalik oma eesmärke saavutada, ehk neil on vabad käed, äh, kuidas piirkonnad ise soovivad ja kuidas neil täpselt on vaja olukorda parandada. ja kui me läheme temaatilisele tasandile, siis me tegelikult teeme asju täpselt nii, nagu nad on ka teiste fondide puhul mul on äh, kirjalik ettepanek, mille teile kohe ka edastan, ma töötasin sellel nädalavahetusel välja, minu arvates see selgitab kõike. ükskõik kellega ma pole selle, poleks ka sellest rääkinud, ka ametivõimude esindajatega, nad kõik toetavad seda, sellepärast et tegemist on lihtsa meetmega, millega on võimalik toetada head toimivat sotsiaalpoliitikat Euroopas ma annan kohe selle ettepaneku teile ja kui te selle läbi vaatate, siis te näete, et seda on tõesti võimalik sellesse raportisse väga lihtsalt sisse panna. teiseks, partnerluse põhimõte, artikkel kuus, seal tuleb ka öelda ühte asja. komisjoni poolt siin nüüd kahjuks äh, Regio peadirektoraadi esindajad siin ei ole, sest on pidanud siin juba piisavalt täna võitlema aga kui vaadata artiklit üks, siis mis on siin jällegi tehtud? võin teile jällegi öelda, et ühelt poolt on äh, partneritele üleilmne toetus ette nähtud selleks, et partnerid oleksid võimelised üleüldse ametivõimudega samal tasandil läbirääkimisi pidama. ja no on see on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees esitles seda mudelit ehk et partneritel on siis selline väikene kontor, mis toetab neid äh, ettevalmistustöös, kui neil on vaja minna ametivõimudega rääkima ja see tõesti täiendab partnerlusprobleemi suurepäraselt. seal, kus seda pole, on need probleemid olemas, nii et äh, komisjon on ette näinud sellise üleilmse toetamise väga lihtsa rahastamisvormi, vormi. see on väga lihtne, väga tore, aga mis ettepanek tuli siis? siis öeldi, et äh, rahastada tuleks seda erinevate prioriteetide alt ja see on tõsine jama. see tähendab seda, et partnerid peaksid iga prioriteedi juures paluma, et palun andke meile natukene raha selleks, et meil oleks võimalik seda kontorit luua ja selleks, et me kogu programmi osas saaksime ametivõimudega läbirääkimisi pidada. sellised asjad kukuvad läbi ja seepärast mina võtaksin selle lõigu välja, jah, ma tean, et kui siin kallis kolleeg kohal oleks, siis äh, ta vannuks praegu sellepärast, et tema suurepärased mõtted jällegi kaovad sealt ära, kuid ma ei saa vabaühendustelt nõuda, et nad sajas erinevas kohas lähevad liikmesriigis ametivõimude juurde, ütlevad, et mul on vaja äh, paari eurot selleks, et ma saaksin oma tööd teha tööd, mida ma teen vabatahtlikult ja mis toob endaga kaasa ühiskonna jaoks äh, enam väärtust. ja seda kõike tuleb siis ka võimaldada ja sellepärast tuleb meil tõesti see väike kustutus ette võtta ja kui me, äh, isegi kui komisjon sellega nõus ei ole, aga teisiti ei ole seda võimalik teha. ja viimane asi, tegurite küsimus äh, ka siin alustame me pikemat äh, arutelu, seda, mis meil oli Jan Olbrichtiga. et meil on vaja üldisi kontseptsioone, terviklikke kontseptsioone ja nüüd härra von Listeroi ja proua Kreel on ka teinud oma ettepanekuid ja nagu me teame, nende tegurite kasutamisel oleme me alati pigem tülis kui ühel nõul nii et meil tuleks töörühmas mõelda selle peale, kuidas me selle struktuuri üles ehitame. sellest sõltub tegelikult, millist rolli need äh, tegurid mängima hakkavad. ma arvan, et need tegurid on ühelt poolt head, teiselt poolt äh, määruse tasandil tuleks meil vaadata ka tegurite sisu, sest äh, sisu aga see on samas väga ametlik ja väga vähe sisuline töö. nii et äh, inimesed nüüd sellest selle vanuseni, kes on saanud tööd, see on minu tegur teatud perioodi jooksul. see kõik kõlab küll väga hästi, aga sellega ma ei saa veel tõestada, et kas nad said tööd, kas nad sai, saavad selle töö eest sellist palka, millega neil on võimalik ära elada või neil tuleb siiski Sotsiaalametist abiraha juurde küsida nii et tegelikult seda statistilist an-, neid statistilisi andmeid ma ei saa kasutada. ja mitte keegi ei tea ju ka, kas see leping lõpeb paar kuud pärast seda, kui äh, lõpeb äh, sotsiaalfondi toetus ja et kas tegemist on tõesti väga madala äh, palgasektoriga. nii et tõesti, ma tegelikult ei tea selle põhjal, kas ma olen oma eesmärgi saavutanud ja seepärast peaksime me mõtlema selle peale, kuidas me neid erinevaid äh, tegureid kohtleme ja Olbricht on tavaliselt meist alati kolm sammu ees. tema on juba aru saanud, et äh, tegemist on üldise määrusega, aga et seal on erinevad tegurid ja mõned tegurid on selle jaoks, et ma saaksin oma raha uuesti tagasi ja need peaksid äh, olema välja töötatud kõige madalamal tasandil ja siis on ka veel tulemuse tegurid, mis on ka mõistlikud, sellepärast et ma ei saa ju ametnikuna tagada, kui pikalt see äh, töökoht nüüd ähm, alles jääb. aga kulutusi on tehtud ja selle peale peame me ju mõtlema niimoodi praktiliselt, kui me määrusi koostame. aga on ka teisi tegureid, mis ei toimi, seepärast tuleb seda põhimõtteliselt teha ja kui me anname neile sellise õigusloomelise iseloomu, siis tuleb meil mõelda ka selle peale, et me oleme tegelikult loonud täieliku korseti ja need, kes tõukefondide vahendeid soovivad kasutada, on samamoodi selle korseti sees. ja peaksime mõtlema selle peale, kas me selle korsetiga saavutame seda, mida me soovime saavutada. ja mina tegelikult olen ju tuntud selle poolest, et ma äh, võitlen äh, selle eest, et tõukefondid kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke äh, täidaksid, aga ma ei usu, et meil mingi sellise piiranguga on võimalik oma eesmärke täita, nii et tõesti, Lambert, meil tuleb selles küsimuses all, maha istuda ja mõelda, et millised on juurdepääsud prioriteetidele, millised on ühised tegurid ja kui ka teie seda kõike vaatate õigusloomelisel tasandil, siis ma ei tea ja sellepärast ütlengi, et ma kardan, et me teeme endale praegu suure karuteene, nimelt et me tõstame need määrad nii kõrgele, et see korsett tõmmatakse veelgi rohkem pingule, nii et rääkigem sellest avameelselt, suur tänu. suur tänu, härra von Nistelrooy, palun. suur tänu. suur tänu selle sügava analüüsi eest, mida me praegu kuulsime ja ka raportööri käest, kas ma võiksin äh, paluda, et äh, saadaksite ka meile oma nädalavahetusel tehtud tööd, sest te lubasite selle saavutada, saata raportöörile, aga ma tahaksin ka seda üle vaadata ja ma tean, et te olete väga aktiivne tööhõivekomisjonis, nii et teil tuleb võidelda ka seal. nii et teil on selline topeltvõitlus või vähemalt topeltpanus nii et olete tõesti mõlemas komisjonis väga-väga aktiivne ja nagu te ütlesite, me peaksime võimalikult palju ära kasutama seda sama süsteemi. üks punkt. esimesel arvamuste vahetusel ma ütlesin, et on imelik, et liikmesriigid võivad otsustada millisel tasandil nad kasutavad Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi vahendeid. kui me soovime luua sünergiat ja need toi-, fondid toimima panna, siis need peaksid olema ühel tasandil, mitte nii nagu praegu liikmesriikides, et üks fond on riiklikul tasandil, teine piirkondlikul tasandil. sellest ei saa mitte keegi aru me peaksime seda tööd paremini koordineerima samal tasandil, sest muidu kuidas on võimalik äh, linnadele või piirkondlikele omavalitsustele öelda, et me kõik töötame ühise eesmärgi nimel, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide täitmise nimel. et kuidas siis tuleb teatud küsimustes pöörduda riigis täiesti teistsugusele tasandile ehk siis keskvalitsuse tasandile. ja meie komisjon peaks olema see, mis ütleb, et need asjad tuleb omavahel koordineerida, kui te soovite partnerluslepingut, siis tuleb ähm, tõesti piirkondade ja linnade õigusi suurendada ja parandada koostööd omavahel, suur tänu! suur tänu, kas komisjon soovib ka sõna saada? Yes, thank you very much uh,, madam chair. jah, suur tänu! mul ei ole väga palju öelda muudatusettepanekute kohta, sest ma ei ole neid näinud, aga mulle tundub, et nii mõnedki äh, aitavad meil määrust parandada, sõnastust äh, tugevamaks muuta, nii et me tõesti ootame põnevusega seda teksti raportöörilt. eriti, kui me räägime siin äh, soolisest võrdõiguslikkuse tugevdamisest või siis ka erinevate huvigruppide kaasamisest Äh, nüüd see kõige haavatavam programm, ma ei saa minna nii kaugele kui see, mida volinik Andor Strasbourgis eelmine täiskogu ütles, et komisjon kasutab oma algatusõigust ja tuleb välja ettepanekuga sellise programmi jaoks, jätkamaks seda, mida siiamaani on tehtud. ja Eh, seda isegi enne suvepuhkust, aga see on siiski seotud Euroopa Sotsiaalfondi määrusega. paari sõnaga ka teiste kommentaaride kohta, mida ma siin kuulsin, ma arvan, et natuke tuleks selgitada seda, mida siin öeldi. tegurite puhul võib-olla tuleks äh, Äh, korrata, et kõik need ettepanekud, mis kõikide fondide jaoks on tegelikult äh, kõige väiksemad ühised nimetajad, need on need, mille puhul me arvame, et meil on võimalik jõuda kokkuleppele liikmesriigida nende kohustuslikkuse osas. jah, otse loomulikult on ka fondipõhiseid äh, tegureid, mis lähevad kaugemale kui see ühine raamistik, mis meil on sotsiaalfondi või regionaalarengu fondi jaoks ette nähtud, aga tegemist on tõesti miinimumstandarditega, mille puhul me arvame, et me saame nad siduvaks teha kõikidele. nii et me tõesti üritame seda vahet teha ka lõplikus õiguslikus tekstis, et me ütleme, et meil peaks olema võimalik vaadata fondide tulemusi eraldi, neid hinnata ja teiselt poolt äh, panna Äh, programmi prioriteedid paika siis ka riiklikul või piirkondlikul tasandil. ma arvan, et me selgitasime juba selle kontsentreerumismehhanismi puhul, et sotsiaalfondi puhul kasutatav mehhanism on õige. ma arvan, et me ei peaks liikmesriike paluma, et piirkonnad teeksid äh, valikuid, et kas on töökohad või sotsiaalne kaasatus, haridus või sotsiaalne kaasatus, vaid et kasutatakse ja peetakse kinni kõigest kolmest äh, temaatilisest eesmärgist. ja töötatakse nende konkreetsete eesmärkide nimel, mida teevad siis nii see komisjon kui ka tööhõivekomisjon siis artikkel kuus lõige üks, artikkel kuus lõige üks, mis puudutab seda üleilmset äh, toetust, seal on ette nähtud võimalus liikmesriikidele ja piirkondadele delegeerida operatsioon, operatsionaal, operatsionaalsete programmide rakendamine edasi vabaühendustele, see ei ole seesama, mis meil on äh, teiste programmide puhul, vaid et nendel programmidel peab olema territoriaalne dimensioon ja see on äh, osa programmidest, kuhu on kaasatud ka vabaühendused, nii et me loodame, et äh, siin selle toetuse puhul tuleb panna paika teatud spetsiifiline lähemine, nagu näiteks Punase Risti puhul Hispaanias on nad teatud kindlas valdkonnas tegevad, tegemist ei ole mingi äh, üleilmse tasandiga. aga me peame arvestama ka selle peale, kas vabaühendusel on ka piisavalt äh, võimsust, et neid oma ülesandeid äh, täita. seda siis artiklites kuus üks ja kuus kolm. ja mida ütles proua Schröter, et kui me absoluutselt ei vaata seda, mida me oleme saavutanud, siis on meil vaja äh, jälgida kõiki tegureid, sellepärast et siis tuleb meilt küsida, kas, miks me kasutame neid tegureid, kui me neid kuidagi nende kaudu ei hinda tulemusi. nii et see oleks kõik, suur tänu. Would you like to say? Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Agradezco los comentarios que me, me han trasladado. Y... suur tänu ja suur tänu kõikidele kolleegidele kommentaaride eest ja mul on väga kahju, et ma ei ole teile dokumenti laiali saatnud, katsun seda teha võimalikult kiiresti, tõenäoliselt mai teisel nädalal ja siis saame rääkida põhjalikumalt äh, erinevate üksikasjade teemadel ja teie muudatusettepanekute teemadel. suur tänu ka proua Lukatševskale tema kommentaaride eest ja suur tänu, et äh, rõhutasite, kui oluline on äh, tööturu osapoolte kaasamine Mhm. kavatseme seda teha. me tahame sotsiaalset, sotsiaalfondi seostada töö kvaliteediga, see ülesanne ei ole kerge. kuid äh, meil on juba teatavaid äh, saavutusi selles valdkonnas, me peame tööd jätkama ja me peame mõistma, et kui inim-, mis on äh, inimeste töölt äh, ja lahkumise ja tööle tagasipöördumise põhjused äh, ning andma inimestele vahendid tööturule tagasipääsemiseks. loodan, et kui ma oma dokumendi lõpuks valmis saan ja laiali saadan ja me vaatame muudatusettepanekud läbi, siis leiate, et liigume õiges suunas. suur tänu, proua von Nistelrooy erinevate fondide kooskõlastamine on väga oluline Euroopa Sotsiaalfond äh, seisukohast samuti. tahaksin tänada ka komisjoni teie esitatud teabe eest ning äh, loodan, et komisjon vastab konkreetselt ka küsimustele, äh, mis meil on tekkinud enne suvevaheaega. ja nüüd läheme edasi meie päevakorraga kui ei ole otsuseid vaja langetada. niisiis päevakorrapunkt number kolmteist, meie komisjoni arvamus, mis käsitleb kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet ja volitust kolmepoolseks kohtumiseks. raportööriks on härra Stavrakakis. suur tänu härra proua esimees, kallid kolleegid, ka sellel aastal räägime me eelmise aasta eelarvest ja majandus- ja finantskriis on tegelikult olnud suureks väljakutseks kogu Euroopa Liidu jaoks. jah, meil on selline ratsionaalne eelarvemäärus, mis ei vaata aga, millised on majanduslikud raamtingimused ma, arvame aga, et eelarve konsolideerimise puhul tuleks alati arvestada ka äh, teiste valdkondadega selleks, et äh, kriisi negatiivseid mõjusid vähendada. ja ma arvan, et praegusel hetkel selline lähenemine on ära tasunud ja komisjon peab äh, hoolitsema selle eest, et vastavad meetmed, meedet kasutatakse selleks, et toetada majanduskasvu äh, ja töökohtade loomist ja me peaksime siin tõesti arvestama regionaalsetest vajadustest. me ei tohiks siin rääkida mitte ainult regionaalsest lõhest, vaid peaksime mõtlema ka Euroopa Liidu edasiarenemise peale. eriti mõtlen siin seda, et detsembrikuust on eelarvekomisjon tegelenud maksete viivitamisega. eriti just ühtekuuluvuspoliitika osas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tõi see endaga kaasa selle, et maksed olid peatatud. ja nüüd tuleb äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal need maksed nii-öelda järele maksta või siis kuidagi äh, tasakaalustada seda puudujääki. kaheksateistkümnendal novembril arutasime me kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet ja eelarvekomisjonis oli siis näha, kuidas komisjon ja nõukogu vastutust üksteise kaela lükkasid. nii et nõukogult nõuti, et äh, ta kohanduks äh, komisjoni nõuetega, eriti selles osas, mis puudutab äh, maksevolituste vähendamist ja parlament pidi lõppude lõpuks lihtsalt oma jah-sõna ütlema selleks, et läbirääkimistega oleks võimalik edasi minna. ja me kardame, et need äh, ebapiisavad äh, maksed tulevad uuesti päevakorrale kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kuigi me tegelikult soovisime maksete rütmi kiirendada. ja tahaksin komisjoni ja nõukogu üles kutsuda Euroopa Parlamendiga võimalikult kiiresti läbi viima äh, maksete vajaduse analüüsi selleks, et programmid saaks kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal aastal lõpetada ja kui ma räägin siin maksete viivitustest, siis see tähendab ka seda, et meil ei ole võimalik programme lõpetada ja nõukogu ja komisjon kutsutakse selles arvamuses ka üles äh, korralikult analüüsima vajadusi, eriti rubriikides, äh, rubriigis üks B ja me ei tohiks siin mingeid ebarealistlikke plaane teha liikmesriigid kasutavad ju seda lähenemist ka oma eelarvete äh, koostamiseks. ja meie arvamuse kõige tähtsamaks punktiks on see, et me ei soovi makseid enam kärpida ja me tahame, et arvestatakse reaalselt, kui suur on äh, vajadus. ning lõpetuseks tahaksin teile meenutada, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg sekretäriaadile on, mõeldes meie juhtalgatusele ja esimestele meetmetele äh, on see kuupäev kaheksateistkümnes mai. nagu ma aru saan, ei ole variraportööre siin, kas keegi soovib sellel teemal sõna võtta? jah, Francois Fonsi, palun. ma millegipärast vaatasin teie nime, aga teid saalis ei näinud. Euh, euh, jah, suur tänu, tahaksin härra Stravakakisele vaid äh, öelda, et olen täiesti nõus tema arvamusega. ta on tõesti prioriteedid hästi välja toonud ja mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet, siis äh, see on äh, nagu maitseproov nii-öelda. Äh, meie mitmeaastase finantsraamistiku aruteludele. ja me peame oma seisukohti kaitsma piirkondade areng, ühtekuuluvusfond, on oma tähtsal kohal kriisi tingimustes ja äh, me ei tohiks, me peaksime aitama ennekõike nendel piirkondadel, kellel on kõige suuremaid äh, probleeme, probleemidest välja tulla Äh, te-, tegema seda Euroopa kõigi ühiseid äh, huve silmas pidades äh, ja tegelikult kriisivastane võitlus seisnebki peamiselt ühtekuuluvuspoliitikas ja see ülesanne on väga hästi arvamuses välja toodud. see on olulisem täna kui kunagi varem. me peame ka rahastamises ühtekuuluvuspoliitikat toetama ja mitte seda õõnestama. suur tänu! kas keegi veel soovib sõna võtta? jah. aitäh, ma tahaksin lihtsalt tänada härra Alfonsit äh, selle märkuse eest, mis ma tegin ja jään ootama kõiki muudatusettepanekuid, mida kolleegid soovivad teha ma loodan, et meil õnnestub kokku panna väga tugev ja ühtne läbirääkimispositsioon parlamendi jaoks, nii et, et me saame siis minna kolmepoolsetele kõnelustele, kuna kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvekõnelused äh, on lähenemas. muudatuste tähtaja unustasin, jah kolmas mai keskpäev on muudatuste esitamise tähtaeg ja nüüd punkt neliteist. tegemist on siis äh, härra Olenitšaki raportiga üle-euroopaliste energiainstruktuurid. aitäh! Äh, selle dokumendi on ette valmistanud komisjon ja see paneb paika siis kriteeriumid energia infrastruktuuri projektide jaoks, mis äh, pakuvad ühist huvi. see teeb äh, projektide jälgimise äh, süsteemsemaks ning hoolitseb selle eest, et kodanikud samuti osalevad lubade andmise menetluses siin käsitletakse eraldi sektoreid nagu ka nafta- ja gaasisektor, lisaks sellele toob ettepanek sisse kaks prioriteetset valdkonda ja energiakoridori ning in infrastruktuuriprojekte, mida need eesmärgid siis hõlmavad samuti kaasrahastamist. see eh, ettepanek on oluline samm edasi, eh, näiteks lubade saamise aja vähendamine olulise tähtsusega infrastruktuuri osas eh, hetkel on see kümme, kaksteist aastat, me sooviksime, see oleks kaks-kolm aastat. mis puudutab infrastruktuuri tehtavaid investeeringuid, siis äh, kasumid äh, on äh, küll kommertsotstarbega, aga kulud tuleb katta siis inimestel. me tahame hoolitseda selle eest, et sellist lähenemist muudetakse ning ma teen ettepaneku, et regionaalne panus peaks olema nende projektide määratlemisel olulisem meie eesmärk on hoolitseda selle eest, et need ühist huvi pakkuvad projektid on hästi tasakaalustatud, need peavad olema niivõrd tulemuslik, tulusad kui võimalik ning me peame hoolitsema selle eest, et kaasrahastamine on ette nähtud ainult nende projektide jaoks, millega käib kaasa, millega käivad kaasas suured välismõjud. pöörasin rohkem tähelepanu ka Euroopa gaasisektorile, mis on regionaalse tähtsusega ja seetõttu ühist huvi pakkuvate projektide nimekirjade koostamine peaks, need nimekirjad peaksid siis äh, sisaldama ka sellise üldise gaasiinfrastruktuuri definitsiooni, et seal oleks ka maa-alused äh, gaasihoidlad näiteks sees gaas ei ole taastuvenergia allikas, aga väga paljudel juhtudel võimaldab gaasi kasutamine meil vähendada kivisöe kasutamist. kokkuvõtteks tulevased investeeringud Euroopa infrastruktuuri peaksid olema niivõrd lihtsad kui võimalik, menetlus peaks olema niivõrd lihtne kui võimalik ja samuti kõikide sidusrühmadega tuleb konsulteerida. niisiis, ma olen oma arvamuse juures silmas pidanud seda raporti üldist mõju. aitäh ja nüüd järgmine kõneleja. proua Kolarska-Bobinska, mina tahaksin tänada äh, Äh, raportööri arvamuse koostamise eest. ma olen nõus, et komisjoni esialgne ettepanek on väga hea ja ma leian ka, et need muudatusettepanekud, mis härra Olenitšak on esitanud, on väga head. Neid saavad toetada kõik fraktsioonid. juhiksin teie tähelepanu kahele olulisele asjale. kõigepealt, minu arvates peaksime me natukene kahtlema selles osas, kuidas see otsuste langetamise protsess äh, regionaalsetes rühmitustes käib. Nende rühmituste loojad ei tohiks omada selle protsessi käigus sõnaõigust. ITRE komisjoni raportöör leiab sama ja samuti härra Olinitšek on pakkunud välja samasuguse lahenduse. oleks ju tegu huvide konfliktiga, kui selle projekti edendaja langetaks oma projekti osas otsuse. Äh, nüüd äh, igasugused viivitused ja ülekulud ning äh, avalike hangete korraldamine. kes seda tegema peaks sellistel juhtudel? Euroopa Komisjoni ettepanekus käsitletakse, käsitletakse seda teemat väga üldiselt, meil ei, ei ole konkreetset infot nende esialgsete tingimuste suhtes, mis tuleks täita. nõukogu on teinud ettepaneku, et sellised üksikasjad tuleks lülitada komisjoni ettepanekusse ning mina toetan äh, sellist lähenemist ma leian aga, et Euroopa Komisjon ei peaks selliseid oksjoneid korraldama ja kogu menetlust. Äh, selle korraldamisega peaksid tegelema regionaalsed äh, omavalitsused, mis on paremini kursis regionaalsete äh, oludega mina teen kolm vastavasisulist muudatusettepanekut ja samuti teen muudatusettepaneku infovahetuse kohta regionaalsete ja kohalike omavalitsuste vahel võimalik, et tuleb veel muudatusettepanekuid, aga need on rohkem sellised teksti toimetava või tehnilise iseloomuga. ma arvan, et see arvamus tuleks vastu võtta nii kiiresti kui võimalik ja tahaksin tänada arvamuse autorit väga hea koostöö eest äh,. härra Toilerit siin ei ole ja Karima Teilit ka ei ole. nii et, et rohkem variraportööre ei ole, kas keegi veel soovib selles küsimuses sõna võtta? kui ei, siis ma ei tea, kas Võitšest tahad kokku võtta asja? komis-, komisjon soovib sõna võtta? ma ei tea, kas keegi komisjonist üleüldse on kohal. palun Uh, thank you very much, uh, mis-. suur aitäh! aitäh raportöörile selle ülevaate eest, aitäh märkuste eest! mul on väga hea meel, et ma lugesin teie raporti läbi, ma arvan, et te tõstatasite väga olulisi küsimusi, juhtisite tähelepanu väga olulistele asjadele ning loomulikult me toetame enamikku teie äh, märkustest ja soovitustest. nagu ma tean, aega eriti palju ei ole, seega ma ei hakka nendest muudatusettepanekutest rääkima, millega me nõus oleme. juhiksin tähelepanu vaid paarile äh, asjale, mis meile natukene muret valmistavad, aga neid asju ei ole palju kui me alustame muudatusettepanekust kuus, et tuleks lisada sinna prioriteetide kriteeriumitesse ühte-teist, siis ma tahaksin meelde tuletada, et me nende kriteeriumite läbi tegeleme energeetika ja kliimapoliitika äh, alaste asjadega ja see, ja me peaks need kriteeriumid jääma, jätma seotuks nende poliitiliste eesmärkidega aga võib-olla äh, lisas peaksime tegema siis äh, täiendusi selles osas, kuidas neid poliitilisi eesmärke mõõta. mis puudutab muudatusettepanekut kolmteist, milles käsitletakse siis äh, laene ja tagatisi, siis ma saan aru, et see muudatusettepanek puudutab Euroopa Investeerimispanga laene projektidesse Äh, tegemist on äh, millegagi, mis on väga teretulnud ja me loodame, et Euroopa Investeerimispank äh, suurendab oma investeeringuid energeetika projektidesse. aga õige koht sellise muudatusettepaneku jaoks oleks võib-olla mujal kui meie määruses sellepärast, et Euroopa Investeerimispanga sellistest õigusaktidest, kus käsitletakse investeerimispanga mandaati, artiklis viisteist, kui jutt käib rahastamisvahenditest, mis tõhustaksid äh, omakapitali ja võlapõhist rahastamist, äh, see loomulikult on üks valdkond, kus Euroopa ühendamise rahastu saab anda oma panuse, nii et, et äh, me oleme täiesti ühel nõul teiega selles valdkonnas, et seda rahastamisvahendit tuleb kiiremini käiku rakendada. muudatus kuusteist, see puudutab Äh, piiriüleste kulude jagamise kohustuslikuks projektidele, mis tahab saada äh, rahastatud ühtse Euroopa rahastamisvahendise läbi äh, siin on murepunktiks see, et selline protseduur on väga bürokraatlik ja pikk. ma tahaksin rõhutada, et tegelikult on asi hoopis vastupidi. on Äh, väga oluline, äh, kuna äh, energia on nii-öelda erarahastatud sektor, seetõttu on väga oluline, et meie, et meie Euroopa ühendamise rahastu saaks ka anda omapoolse toetuse nendele projektidele, aga enne seda me peame teadma, kui palju on võimalik nende projektide jaoks raha saada läbi maksude ning äh, Äh, reguleerivad asutused seetõttu teostavad sellist läbivaatamist ning langetavad otsused, äh, enne kui meie saame omalt poolt mingit raha eraldada. nii et, et ma siin räägin jällegi muudatusest kuusteist, on väga oluline, et reguleerivate asutuste arvamus selle kohta, mm, kui suur laenu rahastamine on võimalik, äh, seda saab otsustada alles pärast seda, kui need tariifid on paika pandud, nii et, et reguleerivate asutuste roll on selles kontekstis väga oluline nüüd mõni märkus ka nende punktide kohta, millele juhtis tähelepanu proua Kularska-Bobinska. ma arvan, et mis puudutab otsuste langetamist regionaalsetes rühmades, siis ma saan teist täiesti aru. Äh, jah, äh, ülekandevõrgu äh, operaatoritel on siin oma huvid kaalul ja nemad loomulikult ei pea otsustama seda, milliseid projekte valitakse Nemad loomulikult äh, planeerivad infrastruktuuri ja nemad peavad selgitama, milles projektide mõte seisneb, aga nemad ei peaks langetama siis lõplikke otsuseid. mis puudutab avalikke hankeid, siis siinkohal üks selgitus. täna võimaldab kolmas eh, energiaturupakett reguleerivatel asutustel juba välja kuulutada pakkumisi selliste projektide jaoks. meie oma määruses teeme ettepaneku laiendada seda eh, lähenemist ja viimase abinõuna, kui kom-, kui kõik riiklikud meetmed on juba rakendatud eh, ja isegi siis projekt ei ole käima läinud ja me mäletame, siin üks saadik rääkis äh, Äh, just projektidest, millest saavad kasu mitmed liikmes, liikmesriigid, siis viimase abinõuna võib siis äh, komisjon ja tahaksin teid äh, tänada selle raporti eest ja tahaksin rõhutada, et meil on ainult mõned asjad, mis meile muret teevad, kõik teised muudatusettepanekud, mis te olete välja pakkunud, on väga head ja selgitavad ja parandavad teksti, nii et, et suur aitäh! suur aitäh! raportöör, palun. mina sooviksin tänada nii oma kolleege kui ka komisjoni esindajat. ma leian, et edasise töö käigus me suudame siis ühiselt välja töötada hea teksti, mis oleks siis äh, äh, Euroopa infrastruktuuri huvides ja kolmas mai on siis äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja nüüd viimane päevakorrapunkt. arvamuse eelnõu, mille on valmistanud Jens Kaier ja see puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi. raportöör, teil on sõna. ja, ähm, suur tänu, suur tänu, me räägime siin nüüd Regionaalarengu Komisjoni arvamusest globalise-, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist, see fond loodi alguses selleks, et näidata, et Euroopa Liit oma vahenditega on võimeline olema solidaarne ja abistama neid töötajaid, kes on äh, globaliseerumise tõttu maailmakaubanduses oma töö kaotanud tegemist on eriti nähtava meetmega. ja see globaliseerumisega kohanemise fond on saanud küll oma eelarve, eelarverea, aga tal ei ole oma vahendeid, seal on maksimaalne summa kirjas selle rea peal, aga see summa ei ole ainult fondile, vaid lihtsalt äh, eelarvest otsitakse, leitakse neid vahendeid, kui liikmesriigid esitavad taotlusi selle fondi jaoks ja see tähendab seda, et iga kord tuleb eraldi eelarvet muuta ja see muudab meetmed vägagi nähtavaks, ei ole mitte mingit automaatset protseduuri, ei ole mitte mingeid komisjoni muudatusettepanekuid või taotlusi, vaid lihtsalt iga kord tuleb taotlus rahuldada selleks, et aidata neid, kes on kaotanud oma töö koondamiste tõttu. komisjon leiab, et selle fondi tööd tuleks jätkata, nõukogu on aga öelnud, et see fond tuleks ära kasutada ja enne, kui poliitilised arutelud selle üle üldse äh, päeva korraliseks muutuvad, et kas seda fondi on vaja või mitte, tuleb meil tegeleda õigusliku alusega. kõige suuremaks muutuseks äh, selles osas, mida praegu on tehtud, on nimelt see, et need, kes kohe, need, kes saavad kasu sellest fondist, äh, nende ring on laienenud. komisjon on nimelt teinud ettepaneku, et tulevikus ka talunikud ja väga väikeste või väikeste ettevõtete juhid või ka füüsilised isikud, ettevõtjad võiksid saada sellest fondist äh, abi. ja oma arvamuse projektis lähtusin ma siis nüüd sellest, et kes on need, kes, kes on kõige haavatavamad globaliseerumise tõttu. ja need on tõesti töövõtjad, kes sõltuvad tööandjast ja teiseks tõesti väikesed sõltumatud ettevõtjad, kellel on piiratud klientide ring ja kui see klientide ring globaliseerumise tõttu ära kaob ja toimub koondamine, siis tegelikult ka teenusepakkujad on sellest protsessist puudutatud. see tähendab seda, et seal on nõustaja, reklaamiagentuur või siis ka äh, veebilehekülje eest äh, äh, hoolitseja, et ka nemad jäävad oma tööst ilma. nii et tegemist on tõesti väga väikeste ettevõtjatega, kellel on väga piiratud klientide ring. Need ülejäänud grupid, mida komisjon on välja toonud, ei ole minu arvates nii haavatavad talunikud, nagu näiteks äh, Ehm, nimelt komisjon on öelnud, et vabakaubanduslepingute tõttu võivad talunikud halba olukorda saa-, sattuda, kuid Euroopa Liidu ülesandeks on ju just arvestada äh, selliste küsimustega siis, kui vabakaubanduslepingu üle läbi räägitakse ja selle tulemusi hinnatakse. nii et äh, ülesandeks ei saa ju olla see, et komisjon sõlmibki lepinguid, mis mingi tõenäosusega võib äh, talunike äh, olukorda halvemaks muuta ja samal ajal öö, äh, mõtlema siis selle peale, et kuidagi oleks vaja leida sellesse fondi vahendeid talunike aitamiseks. nii et ma leian, et põllumajandusele suunatud eelarvereal on piisavalt vahendeid talunike aitamiseks ja meie peaksime tõesti jääma väikeste ettevõtjate juurde oma arvamuses keskendusin ma suurel määral sellele, et seda argumentatsiooni siis ka igas komisjoni ettepaneku artiklis välja tuua ja nüüd ootangi põnevusega kolleegide märkusi selle kohta. Elisabeth Schröter, please. Der Kreis derjenigen, die sich in dem Bereich jah, kahjuks on nii, et äh, need inimesed, kes selles valdkonnas pädevad oleks, neid on siin väga vähe. Äh, mina tean kogu seda fondi taga peituvat lugu ja olin ka sotsiaalkomisjonis esimese määruse raportööriks ja ma lihtsalt teen paar põhimõttelist märkust, sest ma tean tööhõivekomisjonist, et see raport et äh, selle raporti jaoks ei ole mitte mingit ajakava paika pandud, kuna tegemist on põhimõtteliste küsimustega, mis on lahendamata. nimelt, kuidas on pädevused jaotatud, kes on vastutavaks komisjoniks, eriti just selle põllumajanduse osa pärast ja kuidas see menetlus välja peaks nägema, nii et tõesti, vaene raportöör ei saa mitte midagi teha, enne kui need asjad on selgeks räägitud. nimelt on siin nüüd mõeldud, et äkki peaks tegema sellest määrusest kaks määrust komisjon aga millegipärast ei taha ja kõik asjad on täiesti ebaselged ja sellepärast ma arvan, et meil ei ole võimalik mitte mingit äh, tähtaega paika panna, enne kui me ei tea, kuidas see menetlus toimib ja isegi proua Haakin, kes on pearaportöör, ei tea seda või isegi kui ta seda teab, siis oleks hea, kui ta seda ka meile ütleks. ja kui ta teab, siis ta on seda tõesti viimastel minutitel alles kuulnud, sest need asjad on viimastel päevadel väga palju muutunud ja sellest kõigest sõltub ka nii palju. siis peaksime mõtlema veel selle peale, et see fond äh, saab raha Euroopa Sotsiaalfondist, jah, öeldakse, et tegelikult saab ta raha kogu Euroopa Liidu eelarvest, aga me kõik raportid on näidanud, et tegelikult tulevad vahendid Sotsiaalfondist. ja mina leian, et kui üldse siis peaksime selle fondi jätma sinna, kus ta oli, et tegemist oli lihtsalt sellise ad hoc vahendiga reageerimaks erakorralistele olukordadele. ja ta peaks tõesti eh, palju tihedamalt olema seotud sotsiaalfondi rahadega, sest te-, ja sotsiaalfondiga, sest tegemist on sotsiaalfondi rahadega, ärgem hakakem siin ennast petma. ja ma arvan, et me saame edasi liikuda alles siis, kui me teame, milline on see menetlus, mida hakatakse kasutama. suur tänu, Sean Kelly! suur tänu! on kätte jõudmas õhtu, nii et katsun teha võimalikult lühidalt. kõigepealt me peame otsustama, kas me jätkame äh, selle programmiga või mitte, mina isiklikult arvan, et me peaksime jätkama selle globaliseerimise kohanemise fondiga, ei ole mingisugust mõtet alustada süsteemi, mis äh, saab hea vastuvõtu osaliseks äh, ja selleks, äh, et selle süsteemiga aidata neid, äh, keda majanduslangus ja globaliseerumine kõige rohkem mõjutab. nüüd meil on võimalik kogemustest õppida, parandada seda ja nüüd selle kõrvaldamine järsku minu meelest oleks meie kavatsustega täiesti vastuolus. sellel fondil olid oma tõsised puudujäägid, ma olen ise selle kallal töötanud erinevate taotluste puhul minu enda valimisringkonnas lausa kolme taotluse puhul sellel oli puudujääke, mida oleks võimalik kõrvaldada. ja ma ise mäletan, et kui me esimest korda rääkisime sellest fondist, siis üks töötuks jäänud äh, töötaja ütles, et see on kingitus Euroopa Liidult. Äh, niiviisi nägid seda töötajad. võib-olla kõik asjad ei läinud päris nii, nagu me kavatsesime äh, kõigepealt ajalistel põhjustel selle küsimusega me peaksime töötama ja teiseks äh, liikmesriikide halva kohaldamise tõttu, kui me tahame selle fondiga jätkata, siis me peaksime pöörama palju rohkem tähelepanu äh, taotlustele ja taotluste järelevalvele. ja ma olen nõus, et äh, tööturu osapoolte kaasamine on möödapääsmatu, kõikide töötajatega tuleb rääkida Äh, nende kvalifikatsioonid ja kvalifikatsioonide puudumine peab olema teada. ettepanekud, mis puudutavad künnise vähendamist viiesajalt kuuesaja, kahesajale ja kaasrahastamise muutmine, äh, nendega ma olen samuti nõus. aga samas ma ei ole raportööriga nõus, et me peaksime põllumehed välja jätma selle fondi reguleerimisalast ja, ja võib-olla ka füüsilisest isikut ettevõtted et kui me kavatseme seda ettepanekut äh, reformida, siis see peaks olema võimalikult äh, laiaulatuslik, paindlik ja laiaulatuslik äh, saavutuste põhine, nagu näiteks Mercosuri lepingu puhul, mis võib-olla saab teoks, võib-olla mitte, seal sellega kaasnes suur puudujääk põllumeestele ja võib-olla oleks võimalik neil sellises valdkonnas just võimalik leida toetust sellepärast et kogu globaliseerimisega ka kohanemise fondi eesmärk oli tööhõive suurendamine. inimesed äh, tõenäoliselt äh, tahavad enda, kes, kes ise endale töökohti leiavad, on äh, just nimelt füüsilisest isikust ettevõtted, põllumehed, äh, ettevõtluses tegutsevad inimesed ja nende kaasamine, võimaluste andmine neile äh, on kasulikum kui nende konkreetselt väljajätmine. kuidas seda täpselt teha? jah, äh, mina tahaksin olla võimalikult avatud, lubada võimalikult paljusid võimalusi, juhtumipõhist lähenemist, saavutuste hindamist ja veel muud ettepanekud, mida peaksime üle vaatama rakendamine ajalised piirangud ja paindlikkus. suur tänu teile ja mina arvan, et see peaks küll jääma kehtima. suur tänu, Sean! Seller, jah, suur tänu, proua esimees, kui kolleeg Schröter ütleb, et vastutavad komisjonid ei ole asjadega nii kaugele jõudnud, et saaksid kokkuleppele jõuda pädevustes ja selles osas, kes mis osa kallal töötab, seda rohkem olen tänulik regionaalarengu arvamuse raportöörile, et ta praegu on juba mõned punktid välja toonud. me, te kõik teate kindlasti, et globaliseerumisega kohanemise fond loodi nii-öelda virtuaalse fondina selleks, et äh, üleilmastumise tagajärgi üleilmastumisest puudutatud inimeste puhul leevendada, kuid mitte keegi pole kunagi defineerinud ära seda, mis on üldse üle, üleilmastumise tagajärg. ja kui nüüd tehakse siin ettepanekuid, et äh, kaubanduslepingutest tulenevad negatiivsed tagajärjed põllumajandusele on ka üleilmastumisest äh, Äh, tulenevad tagajärjed, siis ausalt öeldes ei saa mina üldse enam aru, kuidas seda tagajärge defineeritakse. samal ajal pooldan ma väga, et seal, kus on tööstusettevõtted, mis olid monopoli seisus, seda tavaliselt siis väga nõrga taristuga piirkondades üleilmse konkurentsi tõttu e, püsima ei jää, et seal tõesti oleks vaja sekkuda, see oleks väga tore kuid paar nädalat tagasi võtsime me Euroopa Parlamendis vastu otsuse, et Renault kontserni töövõtjad Prantsusmaal, kes kontserni poliitika tõttu oma töö kaotasid, sellepärast et Renault viib tootmise Brasiiliasse ja Aasiasse, et neile nüüd kümneid miljoneid Euroopa Liidu abiraha anda ja mina arvaks, et seda raha peaksid maksma Prantsusmaa riik ja Renault. ja tegemist ei ole mitte mingi üleilmastamise küsimusega, vaid lihtsalt ettevõtte poliitikaga. ja et nüüd seda kõike hakatakse Euroopa Liidu maksumaksja rahadega tegema, sellest mina aru ei saa. ja sellepärast peaksime seda veel kord vägagi kriitiliselt vaatama ja võib-olla ka natukene rangema definitsiooni välja töötama. ma ei ole selle poolt, et fond ära kaotada, seda me oleme ka kuulnud, aga me lihtsalt peaksime defineerima selgelt ära selle, mis on üleilmastumisest tulenev tagajärg ja mis mitte. Äh, peaksime lihtsalt vaatama, et mis on muudel põhjustel tekkinud probleemid. aitäh! kas te soovite ka sõna? ei? siis küsiksin Jens Kaierilt, kas ta tahab sõna võtnud kokku võtta, kas komisjon soovib midagi öelda? jah ja palun otse loomulikult. Isabel Bronsinski komisjonist. Indeed uh,, madam chairperson um.... suur tänu, lugupeetud esineja. mul on väga hea meel, et me täna sellest teemast siin räägime. räägime tehnilistest üksijahkassadest, poliitilisest äh, suhtumisest ja globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi tulevikus komisjon on püüdnud äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutamise juhtumist, juhtumitest õppinud, oleme kohtunud sidusrühmadega, tööturu osapooltega, parlamendiliikmetega, kes on aktiivselt osalenud globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutamises ja me oleme püüdnud nendest kohtumistest teha omad järeldused selleks, et äh, seda määrust parandada lisaks oleme teinud ettepaneku põllumehi kaasata, sellepärast et ka põllumehed kannatavad globaliseerumise tagajärgede all ja suurem osa nendest on füüsilisest isikust ettevõtted, see, võtjad, seetõttu nemad ei kuulunud varem selle fondi reguleerimise alasse või nemad ei saanud taotlusi esildada, kuid äh, nad peavad, me püüame neil äh, aidata põllumajandussektorisse ala, alles jääma äh, lihtsalt oma tegevust kohandades. Pole tõsi, et nagu oleks otsustanud, et äh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa fond tuleb täielikult lõpetada. nõukogu arvamust küsiti, äh, nii nagu see on ette nähtud, kriisierandi jätkamise kohta kas me peaksime sel aastal ja järgmisel aastal lubama esitada taotlusi majanduskriisi ka seoses ja väiksem, väike enamus toetas seda, nii et äh, kriisierand äh, ja aeg sai ümber, nii et praegu seda erandit lihtsalt ei lubata enam. aga nõukogu on oma aruteludes alles algusjärgus ja me oleme võtnud läbi artiklid üks kuni seitse, järgmisel nädalal käsitleme järgmisi artikleid ja äh, nõukogus võtame nad kõik läbi tehnilisest äh, seisukohast lähtudes poliitilised arutelud selle kohta, kas globaliseerimisega kohanemise Euroopa fond peaks ka tulevikus olemas olema, ei äh, ole veel alanudki, poliitilised arutelud on hoopis teistes valdkondades, meie räägime üksikasjust, tehnilistest üksikasjust ja loodetavasti globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond jääb meie mitmeaastasesse finantsraamistikku paika ja poliitilisel tasandil leitakse sellele küsimusele lahendus mis puudutab selle fondi reguleerimisele laiendamist, siis me oleme ka ajutised töötajad ja lähe-, agentuuride töötajad kaasanud, sellepärast et väga paljud töötajad on ajutise lepinguga ette, töötajad nendes ettevõtetes, kes, kus neid koondati, nende pika, neil on pikaajalised töökogemused nendes ettevõtetes, kuid nende lepingut ei pikendata kui teisi püsiva töölepinguga inimesi koondatakse ja meie sidusrühmad soovisid selle kaasamist. mis puudutab proua Schröteri kommentaari, et selle fondi rahastatakse peamiselt Euroopa Sotsiaalfondist, tegelikult see nii ei ole, institutsioonide vaheline kokkulepe on paika pannud põhimõtted, et need, et Euroopa Ähm, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendid ei peaks tulema tõukefondidest, sealhulgas Sotsiaalfondist. mis puudutab makse assigneeringuid, siis me oleme kasutanud alakasutatud vahendeid ja sageli on olnud allikaks sellega seoses Euroopa Sotsiaalfond, nii see enam ei ole. parlament on otsustanud makse assigneeringud panna otse globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale ja see on väga hea. ja siis loodame ka, et äh, tehakse ülekanne erinevate eelarveridade pealt, mida on alakasutatud aasta jooksul. Äh, sellisel moel seda globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi siis rahastataksegi, aga institutsioonide vaheline leping äh, ei Äh, eralda otse makseassigneeringuid, vaid palub nende ülekannet alakasutatud eelarveridadelt. härra Kelly mainis, et üheks osaks selle probleemi, selle fondi problemaatika, see oli äh, liikmesriikide puudulik rakendamine, me oleme uue fondi ettepaneku puhul andnud liikmesriikidele täiendavad kaks nädalat taotluse esitamiseks, kuid seadnud nüüd selle tingimuse, et taotlused peavad olema täielikud, nii et tulevikus ei peaks enam komisjon küsima täiendavaid, täiendavat teavet, välja arvatud erandjuhtudel ja komisjon peaks seetõttu saama hiljem märkimisväärselt kiiremini saama otsust langetada kui varem. härra Zeller küsis siin globaliseerumise kohta ja seda, tahtis teada, mis see globaliseerumine kui selline üldse on. määruses on globaliseerumise määratlus. ja me oleme seda tutvustanud ka alati parlamendile varem me oleme varem äh, alati täpsustanud, milliseid globaliseerumise tingimusi Äh, on kasutatud taotluses, kas sellel fondil oleks kasu ettevõttest äh, sellepärast, et äh, võtame siin Renault näite. me kontrollime seda, kas ettevõtted teevad seda, mida nad on lubanud, kas sellest on ettevõttele kasu, kas nad teenivad selle pealt kasumit, ei, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi rahastamine ei ole ettevõtte seisukohast kasulik, ettevõte on oma tegevuse, oma kohustused täitnud juba selleks ajaks ja ettevõttega on selleks etapiks juba kõik ühel pool, ma loodetavasti vastasin kõikidele küsimustele, aga kui teil on veel küsimusi, olen valmis loomulikult vastama. Raas Malko. suur tänu! komisjoni esindajale oleks mul üks küsimus, et kui me langetame otsuse globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kohta, siis äh, oleks kasulik äh, teada, kui palju raha on läinud äh, varem erinevatesse liikmesriikidesse, millistesse liikmesriikidesse, millistesse sektoritesse. kasulik oleks teada, milliseid sektoreid on globaliseerumine kõige rohkem ohustanud. mina isiklikult toetan ka põllumajanduse kaasamist selle fondi reguleerimisalasse. komisjon, palun jah, see on väga lihtne küsimus, ma võin saata kohe teile äh, lingi meie kodulehele, kus see informatsioon on kättesaadav, me kohe viime seda teavet, äh, ajakohastame seda teavet igal nädalal. jah, väga tore oleks, kui te saadaksite selle meie komisjoni sekretäriaati, ütleb proua Hüübner. ära. Keier, Kaier, kas soovite midagi omalt poolt öelda? jah, tahaksin lihtsalt kiiresti vastata sellele, mida komisjoni esindaja ütles. jah, nimelt äh, ka mina olen pikalt eelarvega tegelenud ja iga kord tuleb mul käsi tõsta ja teen seda hea meelega, kui tehakse taotlus äh, vahendite eraldamiseks globaliseerumisega kohanemise fondist ja sellepärast äh, kolleeg Schröter, jumal tänatud, et seda globaliseerimisega kohanemise fondi nii Äh, harva kasutatakse, sest tõesti, nad on alarahastatud ja ja, ja kui peaks nüüd Sotsiaalfondist kogu aeg globaliseerumisfondi toitma, siis äh, see oleks väga halb. Äh, teiseks, meet-, meetmed ja vahendid, mis on VKE-dele ette nähtud vastavalt sellele menetlusele, mida komisjon siin esitles, te võite olla kindlad ja mürki võtta selle peale, et seal hakkavad liberaalid kohe mässama. nii et on ilmselge, et kasutatakse ainult sotsiaalfondi vahendeid, aga see poliitiliselt sotsiaalfondi ja globaliseerumise fondi ühendamine ei ole minu arvates nii tähtis. ma arvan, et tehkem lihtsalt vaikselt oma tööd edasi. ma olen teinud nüüd terve rea ettepanekuid äh, ja kui lõpuks äh, kolleegid põllumajanduskomisjonist äh, ja teisest vastutavast komisjonist kokkuleppele jõuavad, tööhõivekomisjonist, eks me siis saame vaadata, kuidas need asjad edasi lähevad. nii et ma arvan, et meie praegu võime lihtsalt oma töö ära lõpetada ja veel paari sõnaga talunikest. mina ei jaga härra Kelly arvamust, sellepärast et äh, ma leian, et talunikel on piisavalt aega selleks, et äh, kui vabakaubandusleping sõlmetakse ja see on ju komisjoni põhjendus, reageerida. nii et miks globaliseerumisfondi vahendeid talunikele laiendada? ma arvan, et ei, sellepärast et äh, talunikel on piisavalt aega, et oma tööd ümber korraldada, sest vabakaubandusleping ei teki ju üleöö nii et talunikel on lihtsalt võimalik äh, reageerida sellele, mis toimub, oma tootmist ümber korraldada. ma ei ole nüüd mingi põllumajandusspetsialist, olen pigem eelarvespetsialist ja eelarve kontrolli spetsialist, aga nii palju tean küll põllumajanduseelarvest, et äh, seal on piisavalt meetmeid selleks, et talunikke aidata. ma ei taha ka ju seda, et talunikud äh, jääksid oma probleemidega üksi ma olen lihtsalt õnnetu, kui Euroopa, äh, vabandust, kui Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondist saab nii-öelda äh, supermarket, kus igaüks läheb ja võtab riiulilt seda, mis talle sobib. ma arvan, et tegemist on pigem poliitilise mõttega, poliitilise meetmega, mille on välja töötanud komisjon ja nõukogu ja et siia lisatakse rohkem äh, abikõlbulikke pooli, see lihtsalt selleks, et nõukogus rohkem riiki tähele võita, kuid ma kardan, et äh, selles fondis ei ole piisavalt vahendeid, et kõikide vajadusi rahuldada, sellepärast me tõesti peaksime kõige haavatavatele keskenduma. nii et ma tõesti leian, et me peaksime mõtlema kõige väiksemate ettevõtete peale, just äh, need väikesed ettevõtted väikese klientide ringiga, äh, neil on kõige suuremad probleemid ja mina tõesti ei ole valmis seda abikõlbulike ja abisaajate ringi väga suurel määral suurendama. suur tänu, nii kallid kolleegid, nüüd on olukord järgmine. tööhõivekomisjonis on vastuvõtmise tähtaeg kakskümmend üks juuni nüüd põllumajanduskomisjon on vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend palunud, et komisjonide esimeeste konverents tegeleks selle küsimusega, see toimub siis nüüd Strasbourgis kahekümne teisel mail ja siis esimeeste konverents kiiresti pärast seda vaatab selle küsimuse läbi, nii et mai lõpuks me teame, kui palju see protsess takerdub, sest äh, on näha, kas äh, nimetatud vastutavad komisjonid jagavad parlamendi arvamust. me täna võime lihtsalt lähtuda sellest, et et äh, komisjonide esimeeste konverents võib reageerida positiivselt põllumajanduskomisjoni teadlusele, kuid me ei tea seda nii et jääme enda töö juurde, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg võiks olla kahekümne kolmas mai, selleks et meil oleks piisavalt aega välja töötada oma arvamus, hoolimata sellest, kuidas põllumajandus- ja tööhõivekomisjoni vahel need küsimused jagatakse. ma ei tea, kas me riskime. mina isiklikult ei riskiks, nii et mina teeksin ettepaneku, et et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on siiski kolmandal mail ja kui olukord muutub, siis vaatame, kuidas need asjad lähevad ja kas on meie poolt vaja midagi veel muuta. nii et härra Kaier, ma tahaksin teada, mis teie sellest ettepanekust arvate? mina isiklikult ootaks ka ära. lihtsalt, et näha, kui kaugele põllumajanduskomisjon nüüd läheb ja mil määral on neil õigus kui nad kaasatakse vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend, siis neil tuleb veel äh, ka oma äh, ekspertiis teha ja, ja siis ma arvan, et peaksime meie ka oma arvamuse üle vaatama. ma kordan veel kord, et kui me ootame e-, esimeeste konverentsi otsuse ära, et kas jagatakse, kas kaasatakse põllumajanduskomisjon või mitte, see oleks siis mai lõpus äh, ja, aga me ei tea, kas nad kaasatakse või mitte ja kui see jääb tööhõivekomisjoni kätte, siis ei ole meil aega, meil ei ole aega tõlkida ja nii edasi, nii et me võiksime seda teha praegu ja siis me oleksime valmis kõikideks võimalikeks stsenaariumiteks. nii et kuidas soovite? hästi, mina sain sellest asjast teistmoodi aru, ütleb härra Kaier jah, olen teiega nõus, proua Hübner. suur tänu! nii et äh, kolmas mai on ettepanekute tegemise tähtaeg ja kui on mai lõpus olukord muutunud, siis vaatame asjad uuesti üle. et kuidas me siis tegutseme edasi ja kas on vaja midagi muuta meie arvamuses. see oli viimane punkt meie päevakorras täna, kallid kolleegid muude küsimuste all ei ole mitte midagi muud vaja teile öelda kui seda, et järgmine koosolek toimub äh, teisipäeval, kaheksandal mail kella üheksast hommikul kuni poole seitsmeni õhtul. suur tänu siia tulemast ja proua esimees tänab lahkelt ka tõlke